Okazuje się, że w dzisiejszej przerwie jest sporo różnych. Head kolleegid, väga paljud olulised sündmused äh, toimusid täna siin koosolekute vaheajal, isegi seminarid äh, leiavad aset, mis on väga sarnased meie järgmise päevakorrapunkti sisule. sektor hodowy bydła järgmine päevakorrapunkt on Euroopa Liidu veisekasvatussektori tutvustus, väljakutsed ja võimalused. selle, see on analüüs praeguse olukorra kohta veisekasvatussektoris. see uurib, millised on omavahelised seosed piima- ja lihasektoril, millised on väljakutsed ja võimalused, milline on hetkeolukord, milline on olukord seoses praeguse kriisiga. uuring seab eesmärgiks samuti äh, heita pilk tulevikku, prognoosida sektori arengut nii et meil on siin mõtteainet, aruteluainet. me kõik teame, kui tähtis on loo-, on veisekasvatuse sektor põllumajanduse jaoks nii liha kui piimasektoris. me teame, milline on praegune olukord piimaturul ja loomalihaturul. tahaksime sellest aga veelgi rohkem teada, süvitsi rohkem teada seepärast me tellisime ka ekspertidelt selle uuringu. tere tulemast neile siia meie koosolekule, härrad Riiko Iile ja Ruul Jongeneel. kuulsast äh, Wageningeni põllumajandusülikoolist mis on üks äh, parimatest äh, ülikoolidest äh, põllumajandusvaldkonna teadus- ja arendustegevuse kontekstis. nii et paluksin äh, tutvustada siis selle uurimuse tulemused, te olete selle ise ka kahe, kahes köites saanud, siin on ka statistilised lisad. kui kumbki oma sõnavõtus võiksite piirduda kümne minutiga, siis oleks väga kena, muidugi leppige omavahel kokku, kumb soovib alustada ja sellele järgneb arutelu komisjoni liikmetega ning saate siis omalt poolt veel kommenteerida. kui kümnest minutist teile kummalegi ei piisa, siis võite muidugi seda ajalimiiti ka ületada. nii et teil on sõna. härra esimees, tänan sissejuhatuste eest ja tere tulemast tänasele üritusele, kus me arutame veisekasvatussektori ees seisvaid väljakutseid. minu nimi on Riiko Iile ning äh, koos kolleegidega olen ma üks äh, kaasautoritest. arut-, äh, töötame koos Vaheningeni ülikoolis ja töötasime kõik koos selle põhjaliku uuringu kallal. see uuring on üsnagi põhjalik, äh, siinkohal me piirdume kõige olulisemate aspektidega. tahame tänada Digi Agrit andmete kogumise e-, eest, abi osutamise eest ja oma esitluses keskendume kolmele punktile. esiteks su-, üldisemad võimalused, mis on veisekasvatussektoril, teiseks räägime mõningatest väljakutsetest, viimast, mis on viimastel aastatel sektori ees seisnud ja mis äh, jäävad ka püsima lähiaastatel ja kolmanda punkti ar-, arutame siis, millised võiksid olla poliitilised lahendused veisekasutussektorile Euroopa Liidus. sellel kaardil paremal, paadist paremal näete ka regioonipõhist analüüsi veisekasvatussektori kohta Euroopa Liidus. see kaart äh, kajastab äh, kariloomade arvu vastavalt NATS kahe ühikutele põhimõtteliselt. mida rohkem farme piirkonnas, seda tumedam värv. nii et heledate puhul on sada farmi piirkonnas tumerohelised on kuni sada viiskümmend tuhat farmi piirkonna kohta ja ühtekuuluvuspoliitika alaste teadmiste levitamiseks Euroopa Liidu kontekstis me oleme kasutanud just regioonipõhist analüüsi nüüd on äh, mõned olulisemad graafikud meie uuringus, äh, uuringus endas muidugi on palju rohkem veel informatsiooni, siin on peamised, äh, peamised järeldused ja siis seletan need ka lahti. kõigepealt näeme liikmesriigiti veisekasvatussektori struktuuri, kogu toodangu väärtus kolme tüüpi farmides, mis on tüüpilised äh, nii et äh, ülemine on liikmesriikide panus kogu toodangusse spetsialiseeritud farmid, äh, piimakasvatusfarmides üle viiekümne viie miljardi euro on selle väärtus. Saksamaa üksi annab äh, juba üksteist miljardit, seejärel Prantsusmaa, Holland, Ühendkuningriik ja teised ja siin on üsna sarnane pilt, kus äh, on veisekasvatus ja segakarилoomakasvatus. ja siit loeme välja peamiselt, et umbes viiskümmend protsenti toodangu väärtusest selles sektoris toodetakse neljakümne viies, neljas-viies liikmesriigis. Need on liikmesriigid kus on ekstensiivne äh, veisekasvatussektor, piima tootmine või liha tootmine ja Saksamaa, Prantsusmaa, Ühendkuningriik, Itaalia on peamiste tootjate hulgas. ning äh, peamine toodang tuleb tegelikult viieteistkümnest liikmesriigist. enamus liikmesriike paremal poolel siin tabelis annavad ainult äh, marginaalse panuse kogu toodangusse. ja nüüd äh, väljavaated, võimalused. üks äh, suurematest võimalustest veiserahandussektori ees on tugev konkurentsivõime konkurentsivõime tuginev positsioon maailmaturgudel. näeme siin nüüd Euroopa välist sektorit. me näeme siis, kust viiakse välja tooteid Euroopa Liidust, äh, piimatooteid ja näiteks võrdleme, võrdleme Uus-Meremaaga, siis me oleme üks äh, puhaseksportijaid, üks suuremaid puhaseksportijaid äh, piimatoodete osas. siin me ka kaubanduse seisu ülemaailmsel tasandil, riikide osa sõltub muidugi nüüd siin nüüd selle, selle ala suurusest, mida suurem ala, seda suurem on riigi roll globaalses impordis ja ekspordis. netoeksportijad on heleda rohelisega netoimportijad, on siis tumerohelised. ja sellelt jooniselt on päris hästi näha Euroopa Liidu domineerivat positsiooni. üks teine võimalus veisekarvatussektori jaoks on see, et viimasel aastakümnel on kasvanud import peamistes Aasia importivates riikides. vaatame tulpasid D kuni F, siis tulp D näitab, kuhu öö, äh, eksport on, on liikunud Euroopa Liidust. E annab protsendilise muutuse eksport, ekspordis siis importivasse riiki võrreldes aastaga kaks tuhat neli, on võrreldud aastaid kaks tuhat neli, kaks tuhat neliteist ja, ja F-tulp näitab, milline pii-, millises piirkonnas asub siis äh, ekspordi sihtriik. sellised riigid nagu Hiina ja Pakistan, kus on suur rahvastik, aga kus on tohutult kasvanud ka piimatoodete sissetoomine on äh, import kasvanud viimase kümne aasta jooksul ligi kümme korda. nüüd veel üks võimalus on stabiilsed ja tõusvad äh, tapamaja hinnad viimase viieteistkümne aasta jooksul alates aastast kaks tuhat kaks on hinnad olnud äh, märkimisväärselt äh, stabiilsed, palju stabiilsemad kui piimatoodete hinnad ja erinevus äh, tapamaja hinna vahel veiste ja sigade vahel on pidevalt tõusnud. seda me näeme siin sellel graafikul, siis see rasvane must joon näitab, milline on tapamajas makstav hind sigade eest saja kilo kohta. mõõdetud siis äh, paremal poolsel skaalal. ja need neli muu, teist hinda on siis äh, veised, veiseliha, erinevate veiste tapamaja hind võrreldes äh, sigadega. üheksakümne üheksandal aastal näiteks üheksakümne esimesel aastal äh, veist, lehmade hind oli viiskümmend protsenti kõrgem kui tapamaja hind, mis maksti sigade eest. ja kuni aastani kaks tuhat viisteist veiste hind oli tegelikult, selleks ajaks oli kasvanud kahesaja protsendi võrra kõrgemale sigade tapamaja hinnast kus äh, piimatoodete hinnad on volatiilsed olnud, samal ajal on stabiilsed hinnad olnud äh, veiseliha osas, see tähendab, et see on stiimuliks veiseliha tootjatele. Äh, veel headest väljavaadetest, mida me oleme täheldanud, on see, et oluliselt on kasvanud ekstensiivne veisekasvatus kolmeteistkümnes liikmesriigis alates aastast kaks tuhat. see graafik näitab meile, siin ammlehmade arvu Euroopa Liit, kolmeteistkümnes liikmesriigis on see kasvanud alates aastast kaks tuhat saja kuuekümne protsendi võrra. see on sisul, sisuliselt suur öö, äh, ekstensiivse ammlehvade kasvatuse tõus lisaks veel, räägiksime mõningatest äh, positiivsetest aspektidest, aga mitte üksikasjalikult. Äh, mis on positiivsed aspektid veisekasvatussektori jaoks? Äh, tehnoloogia kiire kasutuselevõtt, produktiivsuse tõus viimaste aastakümnete jooksul, nõudlus ülemaailmsel tasemel, kõrge kvaliteediga ja kõige väärtusega piimatoodete järele. nii et piimatootjad samuti annavad positiivse kuvandi ja kõik ja ka, saavad kasu ma-, turustamisest ja mõnedel turgudel on kasvanud ka vastupanuvõime, kus on sissetuleku mitmekesistamine, mõni, Euroopa Liidu idapoolsemates piirkondades on segafarmid sageli, need, mis on abiks tagavad stabiilsema sissetuleku kui äh, kõrgelt spetsialiseeritud äh, farmid, mis asuvad äh, pigem Lääne-Euroopas. see tähendab ka seda, et talupidamised kõikjal Euroopa Liidus saavad kasu maastiku haldamisest ja, ja kaitsemeetmetest. siis mastaabisäästud läbi regionaalse koondumise, eriti äh, mõnedes äh, viieteistkümne liikmesriigi liikme, liik-, riikides ning äh, ühiskonna kasvav teadlikkus ebaõiglastest kaubandustavadest piima tarneahelas. ja nüüd, tuginedes sellele kõigele räägiksin mõne sõnaga ka väljakutsetest, mis on veisekasvatussektori ees ja mis on, mida oleme näinud viimastel aastatel ja näeme ka eeldatavasti lähiaastatel. strukturaalne muutus kõigepealt hin-, piima hinna kujunemises aastast kaks tuhat seitse ebakindlus, mida ma siin näen äh, joonte pikkusest alates aastast kaks tuhat seitse. Need äh, jooned siin põhimõtteliselt äh, näitavad vahet väiksema kuu, igakuise hinna, keskmise hinna vahel ning kõrgeima igakuise, keskmise hinna vahel aasta, igas aastas. aastal üheksakümmend üks näiteks piima puhul joon lõpeb umbes miinus kolmeteistkümne protsendi juures, see tähendab, et üheksakümne esimesel aastal madalaim piima hind oli ainult kolmteist protsenti väiksem kui kõrgeim keskmine hind. vaatame aastat kaks tuhat seitse, siis see oli kuni kolmkümmend protsenti, see vahe kõrgema ja madalama hinna vahel. ning kuni aastani kaks tuhat kuus me näeme erinevusi kõrgete ja madalate hindade vahel Euroopas. toorpiima puhul ja to-, töödeldud piimatoodete puhul on olnud väga stabiilsed, kuid see muutus äh, järsult aastast kaks tuhat seitse. Äh, veel üks väljakutse. on struktuursed muutused, mis jätkuvad tootmist äh, struktuuris, eriti kolmeteistkümnes liikmesriigis. ja seda öö, äh, viimase viieteistkümne aasta jooksul. loomade arv, äh, piimalehmade arv just, see on sellel diagrammil selgelt nähtav. siin me näeme ajas seda, kuidas muutujad on muutunud piima tootmises alates aastast kaks tuhat siin on näha, kuidas ähm, on võimalik hinnata piimalehmade arvu, piimatootmist lehma kohta ning piimatarneid kolmeteistkümne ja viieteistkümne liikmesriigi vahel. tume punktiirjoon läheb allapoole see näitab, et kolmeteistkümnes liikmesriigis piimalehmade arv jätkuvalt langeb. aastal kaks tuhat viisteist oli langus kolmkümmend protsenti võrreldes aastaga kaks tuhat. viieteistkümnes liikmesriigis, aga see on siis see tume roheline pidev joon, oli samuti kahanemine kuni aastani kaks tuhat seitse, seejärel see langus aeglustus ja alates kahe tuhande üheteistkümnendast aastast piimalehmade arv kasvab taas siis viieteistkümnes liikmesriigis. üks väga suur muutus veel on see, et mõned äh, ettepida-, ettevõtete tüübid sõltuvad väga toodangu hinnast. siin me ka näeme seda tabeli kujul, äh, tulbas A on erinevad äh, talu ettevõtete tüübid, meil on spetsialiseeritud piimatootmisfarmid ja lihatootmisfarmid ja tootmisväärtus spetsialiseeritud piima puhul on seitsekümmend mil-, miljonit, miljardit eurot ja, ja spetsialiseeritud farmid kakskümmend kaheksa miljardit ja tulbas F näeme me et, et kaheksakümmend üks protsenti kogu toodangu väärtusest äh, spetsialiseeritud piimatootmisfarmides on, äh, siin on veise, veistval kaheksakümmend üks protsenti. Need farmid sõltuvad kahe kolmandiku ulatuses oma sissetulekutes just sellest, kuidas nad suudavad müüa tapaloomi. ehk siis, kui toodangu hind piima puhul on väga volatiilne, siis see kajastub äh, tootjate sissetulekutes, eriti spetsialiseerunud piimatootmisfarmides. ja nende kahe farmi tüübi puhul, kus on nii, kus on erinev, mitut tüüpi loomi. siin me näeme, et sõltuvus äh, toodangust on palju väiksem, äh, segaloomade puhul kolmkümmend kuus protsenti ja taimekasvatus ja loomade puhul, segatüübi puhul on isegi veel vähem, üks neljandik umbes tootmisväärtusest. see tähendab, et seda tüüpi põllumajandusettevõtted on mitmekesistanud oma toodangu ja seepär- ja ei, ei keskendu nii palju äh, ühele tootele, seega ei tõltu nii palju ühe toote hindadest. nüüd üks, veel üks väljakutse on väike farmide suurus mitmetes liikmesriikides, kolmeteistkümnes liikmesriigis. kaardil on näha piirkondlik keskmine farmi suurus jällegi N piirkondades keskmine suurus on siis tuhande euro standardtoodangu kohta, minimaalne farmi suurus on tegelikult äh, Rumeenias näiteks, kus on keskmine farmi suurus on umbes viis tuhat eurot ja suurimad on Ida-Saksamaal üks koma kaks miljonit eurot on keskmine farmi suurus. Another main challenge is veel üks väljakutse. raskus on see, et viis farmitüüpi äh, veisekasvatussektoris on väga ebaühtlaselt jagunenud Euroopa Liidu territooriumil, mida näitab äh, see pilt. suu-, tasakaalu puudus on eelkõige nähtav viieteistkümne ja kolmeteistkümne liikmesriigi gruppide vahel, vähemal määral põhja- ja lõunapoolsete liikmesriikide vahel. nüüd spetsiaalsed nuumamisfarmid. kakssada kakskümmend kaks tuhat farmi, mis on spetsialiseerunud veiste nuumamisele, need asuvad viieteistkümnes liikmesriigis, ainult kolmkümmend kaks tuhat nuumamisega tegelevat veisefarmid äh, tegelevad, asuvad kolmeteistkümnes liikmesriigis see tähendab seda et, et kaheksakümmend seitse protsenti kõikidest seda tüüpi farmidest asuvad viieteistkümnes liikmesriigis. nüüd läheme natuke kaugemale, siis näeme segakarjaga farme, siis peaaegu sada protsenti nendest farmidest asuvad kolmeteistkümnes liikmesriigis, kakssada kolmkümmend üks tuhat on neid, kus on siis äh, sega kariloomad ja ainult üheksa tuhat seda tüüpi farmi asub viieteistkümnes liikmesriigis. ja viimane suur probleem veisekasvatussektori jaoks võimalikud äh, ühiskonnaeelistuste muutused, mis on nüüd kajastatud sellel diagrammil näeme siin, kuidas on äh, ühe elaniku kohta tarbimine arenenud Euroopa Liidus. liha tarbimine üldiselt on olnud pidev aastast kaks tuhat. veiseliha, vasikaliha tarbimine oli ka aastal kaks tuhat seitse ka stabiilne ja siis kahanes öö, äh, oluliselt kümne protsendi võrra samas äh, linnuliha tarbimine on oluliselt kasvanud viimase seitsmeteistkümne aasta jooksul, umbes kolmkümmend protsenti per capita. lisaks ka kõrgintensiivne tootmine äh, teatud piirkondades veisesektoris võib tulevikus sattuda ohtu. nüüd me näeme hektaripõhist intensiivsust loomade arvus spetsialiseeritud äh, nuumamisfarmides ja, ja selle jagunemist näeme siin regiooniti. suure intensiivsusega äh, farmid asuvad Põhja-Itaalias, kuus koma viis ähm, kariloomaühikut hektari kohta madalamad on aga Balti riikides vähem kui pool kariloomaühikut hektari kohta keskkonnakaalutlused avalikes poliitikates on olulised sellistes äh, kõrge intensiivsusega piirkondades äh, võib sellest saada väljakutse tulevikus. ja lühike kokkuvõte veel täiendavatest väljakutsetest. regionaalsed erinevused ähm, farmide suurustes, sellest juba oli juttu põgusalt mitmed äh, piirkonnad Euroopa Liidus sõltuvad äh, väga spetsialiseerunud äh, piimatootmisfarmidest, nuumamine eksklusiivselt praktiliselt toimub viieteistkümnes liikmesriigis ning kolmeteistkümne liikmesriigi veisekasvatussektor on jätkuvalt haavad, ta on ka-, tema haavatavus on järjest kasvanud, kuna farmide suurus on väike ja võime oodata siin, oodata lähiaastatel jätkuvat strukturaalset muutust. ja veel üks väljakutse, äh, sisemaine nõudlus nii piima- kui lihatoodete järele on küllastunud. rahvusvahelisel tasandil tekib ka muidugi küsimus äh, jätkuvuse ja stabiilsuse kohta peamistes äh, impordiriikides. ja viimane keskkonna, toiduohutuse, loomatervise regulatsioonid, see võib äh, suurendada tootmiskulutusi äh, põllumeestele ja muuta nende elu raskemaks, nende ellujäämise raskemaks turgudel ja nüüd ma annan sõnajärje üle kolleegile. Okay, I would like to, to continue now with the uh, look to the me nüüd uh, jätkame ja vaatame, millised on siin poliitilised uh, võimalused. me vaatasime, millised poliitilised uh, vahendid on uues ÜPP-s olemas. me eriti analüüsisime neid äh, võimalusi, mis on seotud konkreetselt äh, piimandussektoriga, analüüsisime nende mõjusid ja siis me analüüsisime nende poliitiliste lahenduste mõju piimandussektorile. mis äh, puudutab nüüd neid erinevaid valikuid, siis me peame eristama lühikese perspektiivi lahendusi, mis sõltuvad ka turu volatiilsusest, kolleeg juba mainis seda, kuivõrd volatiilsed on piimahinnad ja siis me peame arvestama ka keskpika perspektiivi mõjudega. Need on seotud konkurentsivõime ja turule juurdepääsuga näiteks. ja mõlemaid elemente on võetud arvesse ka siin uurimuses et ÜPP kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, selle kohta võib öelda, et seal on suur hulk meetmeid, mis on kohaldatavad Euroopa Liidu veisesektori kohta. esimeses äh, sambas on otsemaksed, seal on mitmed äh, lahti seotud äh, maksed ja samuti on nii-öelda seotud maksed, mis on suunatud äh, veise äh, lihasektorile, piimandussektorile. CMO, see näeb ette äh, turvavõrku, näiteks piima miinimumhinda, aga seal on täpsustatud ka kaubandusmeetmed ja mitmed vahendid, äh, mida on võimalik rakendada ja kolmandas sambas on maaelu areng seal on palju meetmeid, mis on äh, kohaldatavad ka piimandussektoris. näiteks ähm, põllumajandustootmisüksuste äh, haldamine, kvaliteedi ähm, strateegiad, samuti äh, põllumajandustootjate omavaheline koostöö, tootjate rühmade, organisatsioonide loomine, mahepõllumajandus maksed äh, ärepoolsematele piirkondadele ja samuti koostöömeetmed, mis puudutavad näiteks ka lühikest tarneahelat ja siis on meil ka riskihalduse vahendid, nii et need on kõik kohaldatavad ka piimasektori kohta. me vaatasime kõik need äh, meetmed üle, aga siin on üks äh, konks viimased andmed äh, siin äh, on aastast kolm, kaks tuhat kolmteist, aga uut poliitikat on rakendatud aastast kaks tuhat neliteist, nii et äh, siin on probleem. me ei saa hinnata uue ÜPP mõju piimandussektorile, nii et äh, enne kui teha poliitilisi soovitusi, peaks olema selge, milline on olukord ja see oli ka üks väljakutseid, millega me siin uurimust äh, koostades äh, silmitsi olime. Euroopa Liidul on palju meetmeid, mida saab äh, kohaldada piimandussektorile, aga meil on vaja rohkem infot nende mõju kohta. me siis vaatasime, mis on kõige olulisem piima ja veise lihasektorile ja see on loomulikult äh, otsemaksete äh, sammas. me vaatasime üle vana ÜPP andmed aastast kaks tuhat kolmteist suuremas osas ja need andmed juba viitasid sellele, et äh, vana ÜPP maksed moodustasid äh, suure osa piimandus- sektori sissetulekusse mängisid väga olulist rolli ka äh, veisekasvatuses. ja nüüd äh, arvestades seda, et meil on uus ÜPP, üritasime me oletada, millised võiksid äh, olla praeguste poliitiliste vahendite mõjud. me võtsime aluseks kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta andmed veiste piimalehmade ja nii edasi kohta ning siis äh, rakendasime teatud arvutusmeetodeid. Äh, ja siis me seda kõike tehes me simuleerisime hinnangu selle kohta, milline võiks olla praeguse ÜPP mõju see annab meile esialgse ülevaate sellest, milline võiks olla praeguse ÜPP mõju. otsemaksed mängivad endiselt väga olulist rolli Euroopa veisesektoris. ja nüüd hindaja seisukohast on see oluline ja tõhus. oluline sellepärast, et äh, kui vaadata piima- ja veisekasvatajate sissetulekud, eriti just äärepoolsemates piirkondades, siis nende sissetulekud on väga madalad ja ilma otsetoetuseta võiksid nad olla lausa kahjumis. nii et otsetoetust on vaja sissetuleku toetusena ja meie uurimus näitas, et need äh, toetused on tõhusad, need äh, toetused on parandanud äh, sissetulekuid ja need öö, äh, otsemaksed äh, parandavad ka kogu sektori olukorda. nii et tegemist on väga tõhusa vahendiga ja sarnaselt öö, äh, vanale ÜPP-le on need öö, vajalikud. ja nüüd võib panna järgmise slaidi. siin on nüüd öö, näha kaart kus on välja toodud uue ÜPP simuleeritud mõju. vasakul pool on äh, näha sissetulek, äh, spetsialiseerunud äh, nuumfarmides ja mida kõrgem on otse maksete osa, seda tumerohelisem on äh, see piirkond kaardi peal, ehk siis ilma otsemakseteta oleksid need äh, farmid arvatavasti kahjumis. ja siis äh, paremal pool on näha spetsialiseerunud piimafarmid, Põhja-Euroopas on rohkem heledamaid värve ja lõunas on näha rohkem tumerohelist, mis tähendab, et üle ligi sada protsenti nende farmide sissetulekust tuleb otsemaksetest. ühesõnaga, me kasutasime kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta andmeid, aga tuleb arvestada sellega, et osad tootjad on ka tegevuse lõpetanud, tootmisüksuste suurus on kasvanud, aga me siiski kasutasime neid andmeid ja tegime selle oletusliku hinnangu. uurimuse käigus me konsulteerisime ka mitmete sidusrühmadega ja nemad kinnitasid meile, kuivõrd olulised on otsemaksed, nagu me juba toonitasime Nad kinnitasid, et kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kuusteist olid otsemaksed väga tähtsad. sidusrühmad äh, tõid välja ka need aspektid, kuidas oleks võimalik äh, tootlikkust äh, tõsta, kasutades näiteks innovatsiooni. piimandussektor on tootlikum kui veiselihasektor sidusrühmad äh, leidsid, et peaksid olema võrdsed äh, tegutsemisvõimalused Euroopa Liidu siseselt, aga ka võrreldes äh, kolmandate riikidega. paljud veiselihatootjad leidsid, et nemad on ebasoodsamas olukorras. see on oluliselt seotud ka teatud erimeetmetega, mis on võetud näiteks piimandussektoris, osad tootjad tervitasid neid teised jällegi ütlesid, et äh, see tõi kaasa kiiri, äh, kriisi süvenemise piimahinna osas. enamik äh, tootjaid aga kinnitas üle otsetoetuste vajalikkuse ja nad väljendasid muret sektori pika ja keskpika perspektiivi arengute osas otsetoetuste tähtsus ei ole üllatav, aga see näitab ka sõltuvust nendest. päris pikas äh, perspektiivis äh, te võib-olla ei sooviks, et see nii jätkub, äh, sooviksite ju, et tootjad rohkem iseseisvalt hakkama saaksid. nii et meie perspektiivist öelduna me hindasime seda kõike ja mis on siis lõppjäreldused? praegune ÜPP pakub ähm, laialdast äh, raamistikku poliitilisi meetmeid, mida saab kohaldada veisesektoris. selle asemel, et ähm, tulla välja uute meetmetega, on võimalik väga palju ära teha olemasolevas äh, raamistikus. me vaatasime täpsemalt kolme võimalust sellepärast et äh, nendest oli juttu ka sidusrühmadega. niisiis ähm, äh, rääkides sidusrühmadega jõudsime järeldusele, et äh, veiste ja ammlehmade osas võiks olla karjamaale laskmise toetus. niimoodi saaksime me eelkõige toetada ekstensiivset äh, süsteemi, nagu meil on äh, kolmeteistkümnes Euroopa Liidu liikmesriigis ja niimoodi oleks võimalik äh, ka saavutada bioloogilise mitmekesisuse kasvu lastes ähm, rohkem äh, veiseid ja ammlehmi ja karjamaale. see võiks olla eriti huvitav meede mõningates mägistes äh, piirkondades, ta võiks kaaluda. teine meede puudutab äh, turu läbipaistvust ja turu kohta käiva informatsiooni algatusi. veisesektoris me võiksime läbipaistvusalgatusi äh, veelgi paremaks muuta. ja kolmas meede puudutab ähm, toodete eristamist ja institutsionaalset eksporditoetust ja edendamist. see tähendab seda, et ähm, me võiksime soodustada eksporti eriti näiteks elusloomade ekspordi Lähis-Idasse, kus on nõudlus olemas, aga elusloomade eksport on ka väga tundlik teema. me teame, et Euroopa Komisjon on eraldanud äh, raha just äh, ekspordi edendamise meetmete väljatöötamisse ja siinkohal lõpetaksin omalt poolt, aitäh! Także prezentacja pełna, bardzo szerokie ujęcie. E, suur tänu teile nende ettekannete eest ja väga kõikehõlmava lähenemisviisi eest. me lasime meie kõnelejatel rääkida üle neljakümne minuti, aga täna saame endale seda lubada. nii et nüüd algab arutelu, küsimused. härra Rootso, äh, palun kõigepealt suur tänu, härra esimees, tahaksin ühte asja täpsustada, sain äh, äärmiselt huvitava dokumendi kätte sinna äh, põllumajanduse ning maaelu arengu kohta, aga jällegi ainult inglise keeles. mulle oleks meeldinud, kui see oleks tõlgitud ka prantsuse keelde, Prantsusmaa on üks suurimaid põllumajandustootjaid riike äh, Prantsusmaal ja Prantsusmaa ning Saksamaa on ühed Euroopa Liidu asutajad, minu arust on seda siin oluline mainida. aga nüüd siis meie veisekasvatajad äh, liit on teatanud, et äh, meil on kehvad olud ja hoolimata sellest, et veiselihale on kehtestatud Hiinas embargo, ja ma arvan, et seoses sita lepingule tuleb sisse viiskümmend viis äh, tuleb sisse suures koguses äh, odavat veiseliha. praegu tootjad müüvad alla, allpool oma hinda, see on kohutav. me tahame nüüd, äh, on ettepanek minimaalset garantiihindu pakkuda põllumeestele. täna Prantsusmaal põllumajanduspoliitika tulemus on selline, et kaks enesetappu teostatakse päevas. kolm korda rohkem on enesetappe kui aastal kaks tuhat kuusteist juba praegu. see on tohu-, see on kohutav. Teie poliitika tulemusel kaob äh, iga viies põllupidaja, kakskümmend protsenti Prantsuse põllumeestest on lõpetanud oma tegevuse, kakskümmend protsenti iga viies. kas te kujutlete, milli, millised tagajärjed on laastamõju sellisel põllumajanduspoliitikas keskmine sissetulek on alla neljasaja euro, mis on täiesti lubamatu. minu küsimus on seega väga lihtne. kas te kavatsete jätkata sellist poliitikat, mis hävitab meie põllumajandust? suur tänu ka selle uuringu eest, olen siin mulle tundub, et paljudes punktides lähenesite te probleemidele väga tasakaalukalt. kui ma mõtlen ekspordile, siis äh, selle toetaja ma just eriti ei ole, ma ei näe seal mingeid erilisi võimalusi, aga ma saan äh, aru, et äh, eksport jah, tõesti sõltub importivate riikide majanduslikust ja poliitilisest arengust ja me peaksime vaatama, mis nendes riikides toimub Hiina, Egiptus, Indoneesia on teie arvates atraktiivsed äh, eksporditurud, eks vaatame, kas nad end ka tõestavad. Teie uuringust oli minu arvates äh, puudu see, et te ei äh, hinnanud arenguriikide poliitika sidusust. arengukomisjonis on see väga oluliseks teemaks ja seda peaks ka uuringutesse kaasama. muidu me ei tegutse sidusalt. Te mainisite siin äh, erinevaid äh, veise Te mainisite erinevaid äh, veisetõuge ja tõesti me peame spetsiifiliselt hindama loomade tootlikkust äh, ja see on ka kõik äh, seotud lõppkokkuvõttes äh, talude tootmisvõimekusega, no näiteks kui äh, teatud veisetõugude puhul on veterinaarid kulud suuremad. Te näitasite kaardi number üheksateist, kus oli teemaks loomapidamise kontsentratsioon ja te ütlesite, et ähm, keskkonna aspektid ja muud aspektid äh, võivad äh, ohustada tootmise majanduslikkust, kui seal on äh, kuus ühikut hektari kohta, siis minu jaoks on äh, tundlik piir juba vähem kui pool sellest kuuest ja kui te näete, et ühiskondlik arutelu on probleemiks, siis äh, no ma ei tea, minu kodupiirkonnas nüüd äh, tahetakse ka tugevalt laiendada teatud tootmisüksusi ja see on minu arvates suureks probleemiks ja siin te ütlete, et eelkõige just Beneluxi äh, riikides äh, ja samuti ka äh, Lääne-Prantsusmaal ja teatud Alpi piirkondades on probleemid eriti suured. ehk siis, et sõnniku hulk on ääretult suur see on tõesti äh, reaalne probleem põllumajanduses, siin ei ole tegemist mingi avaliku arutelu probleemiga, aga üldiselt suur tänu uuringu eest. suur tänu, esimees, suur tänu selle uuringu eest. mul on mõningad äh, lisaküsimused. kõigepealt, mis puudutab ekspordivõimalusi, siis võib-olla selgitate meile, miks see eksport äh, siin just eriti oluline on, meil on tulised arutelud äh, sel teemal, kas äh, eksport on hea või on halb, osad kolleegid on arvamusel, et kui ma ekspordin, siis ma olen sõltuv ka maailmahindade kõikumisest, kuidas teie suhtumine siin on. teiseks optimaalne karja suurus ja siinkohal liitun eelkõnelejaga, kui äh, tihedalt äh, võiks loomi pidada. Te näitasite äh, kaarti loomade pidamise tihedusest ja siin mulle meenus endine Ida-Saksamaa DDR. seal olid ka suured farmid meil, aga põhimõtteliselt äh, tihedalt neid loomi siiski ei peetud, see meenutab praegust äh, kui Balti riikide olukorda, nii et äh, suur farm ei tähenda automaatselt ka tihedalt loomade pidamist. niisiis, loomulikult liikmesriigid ja piirkonnad võiksid rohkem toetada oma veiseliha toetamist, aga kui siin on toetused äh, liialt äh, seotud, siis see võib äh, tuua ka kaasa teatavaid moonutusi. meil on Saksamaal käivas arutelud, kas me peaksime teatud seotud toetused uuesti sisse viima või mitte, kas need moonutavad konkurentsi või mitte. ja, ja natukene tahaksin ka infot äh, selle kohta ja mida te nendest erinevatest toetustest arvate, aitäh! suur tänu! suur tänu selle kõikehõlmava oma töö tutvustamise eest, mida oli äärmiselt huvitav kuulata kõik andmed ning soovitused põhinevad vanal ühtsel põllumajanduspoliitikat enne kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat, kui ma ei eksi. nüüd on olukord muutunud ning äh, tulemused oleksid tõenäoliselt täna teistsugused, kui me vaatame neid andmeid, mis pärinevad kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast. see sektor seisis silmitsi tõsise kriisiga kahe tuhande neljateistkümnendast äh, kahe tuhande viieteistkümnenda aastani nii et kõik järeldused, mis tuginevad kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta andmetele, äh, on tõenäoliselt kergelt eksitavad. ma mõistan, et saate kasutada ainult neid andmeid, millele teil on juurdepääs, kuid tulevikus tõenäoliselt peaks, peaksime ajakohastatumat tehnoloogiat kasutama ning äh, ajakohastatumaid andmeid kasutama teie avaldus, et kariloomafarmide arv kasvab, kuid sisenõudlus on küllastunud, kui farmide arv väheneb, siis tõenäoliselt ei ole see siseturg siiski äh, küllastunud äh, selle tulemusena ning äh, tekivad puudujäägid, me peaksime selliseid prognoose nägema ette ja arvesse võtma. mainisite, et kui ei oleks äh, otsetoetusi, siis äh, suurem osa põllumajandusettevõtmistest ei oleksid kasumlikud. otsetoetused äh, on väga erinevad riigiti ning teie järeldustest lähtud, järeldustesse te ei öelnud seda, milliste, milline on otsetoetuste mõju eraldi, erinevatele riikidele eraldi võetuna mõjud võivad olla lausa kolmekordse erinevusega. ei saa öelda, et otsetoetuste mõju oleks sama kõikides liikmesriikides. põllumajandusettevõtmiste elujõulisuse osas on samuti suuri erinevusi teie ettepanekud seoses väljakutsetega, väga tore, aga tõenäoliselt tänased väljakutsed on suuremad näiteks Balti riikides. Aafrika sigade katk äh, ei ole kuhugi kadunud, olukord muutub üha hullemaks ning see on suureks väljakutseks Balti riikides ning ka mõningates Poola piirkondades. nii et ma arvan, et me ei saa ainult piirduda äh, varasema olukorra probleemide lahendamisega. ja Lääne-Euroopa riikides on suuri väljakutseid toonud kaasa linnugripp. võib-olla võiksite kommenteerida te tegelikult mainisite oma järeldustes, et mitte ainult otsetoetused, vaid ka, ka hinnamäär on oluline võib-olla siis räägiksite natuke sellest, kuidas oleks võimalik tagada stabiilsem äh, sissetulek meie põllumajandustootjatele tulevikus? Gracias, presidente. Interesante informe eh, del sector. suur tänu. äärmiselt huvitav ettekanne loomulikult on probleeme veiseliha sektoris Euroopa Liidus, selles pole vähimatki kahtlust. aga mul on paar konkreetset küsimust teile. meie tänased sõnavõtjad on loomulikult seda valdkonda uurinud süviti ning Euroopat on tabanud mitmeid kriise, väga palju vahendeid on suunatud näiteks äh, piimasektori kriisi lahendamisse. mul on teile kaks äh, üsna konkreetset küsimust selles kontekstis. kõigepealt, äh, kas teie arvates on piimasektori struktuur nüüd pärast ümberstruktureerimist selline, et see toob tõesti lisaväärtust sellele sektorile. ning teiseks, te ütlesite, et meil on vaja otsetoetusi ka tulevikus ja otsetoetuste kaudu toodud abi, aga äh, millised on äh, piimapaketi ja äh, ja toetusmeetmete kasutegurid olnud siiani, kas on mingisuguseid käegakatsutavaid kasutegureid ja mil moel on siis sektor ja olukord paranenud? kas kõik meetmed selles paketis on olnud tõhusad või mitte. suur tänu, ütleb härra Ägnu. äärmiselt huvitavad ettekanded, kõigepealt üks küsimus esimesele kõneleja. Te näitasite siin äh, volatiilsust piima hinna vallas, äh, mis äh, pärast kahe tuhande seitsmendat aastat järsku tõusis. kas seda volatiilsust oleks saanud tõlgendada hooaegsete hindadega varem? ja teine kõneleja, te näete seda slaidi veel ekraanil, see karjamaale laskmise toetus, mis on põhimõtteliselt äh, vabatahtlik ähm, tootmiskohustusega seotud toetus ja ma mäletan, viisteist äh, naela sai äh, täiskasvanud ute eest ja neid tuli kokku lugeda kahel konkreetsel päeval aastas, see tähendas põhimõtteliselt seda, et inimesed koormasid kõik uuted kokku, nii palju, kui neid oli, ükskõik millised nad olid ja põhimõtteliselt toetati lihtsalt toe-, tööt-, töötati lihtsalt toetuste saamise nimel. oli rohkem lambaid, kui turg suutis kanda nii-öelda kui nüüd äh, me tahame sellest õppida ja, ja samas vaatame seda slaidi siin äh, karjamaale laskmise toetuse kohta äh, amm-lehmadega seoses, siis me ei taha loomulikult seda süsteemi, süsteemi ehk siiski nii lahtiseks lasta, et inimesed üha rohkem ostavad endale lehmi, kas on maksi-, mingid maksimaalpiirid seatud toetuse taotlejale, millistele maaosadele see kehtib. äärmiselt suure huviga kuulsin, et siin räägiti, rääkis kolleeg sellest, kuidas Prantsusmaal on farmide arv vähenemas, meie vaatasime Prantsusmaad äh, kui Napoleoni süsteemi, kus riiki muudkui jagati ja jagati ja jagati ja jagati ja, ja talumajapidamised ei olnud üldsegi majanduslikult äh, kasumlikud ning äh, mingisugune kohandumine oli vajalik kas võib öelda, et mõned äh, farmid läksid põhja paljalt sellepärast, et nad olid liiga väikesed lihtsalt ja ei saanud korralikku äh, äriplaani endalegi paika. kui me tahame, et põllumajanduses saaks kasumit teenida, siis võib-olla oleks vaja sellist äh, väärika pensionile minemise süsteemi, kus pensionile minevale põllumehele antakse kindel summa ja pärast seda ei tohi ta mitte kunagi enam oma maa kohta toetusi taotleda see, mida ta pärast seda teeb, võib-olla on see, et ta annab selle äh, maa äh, üürile noorele põllumehele äh, kopikate eest ja see aitaks meil ka põlvkondade lõhest üle saada. aitäh! Uh, thank you, very interesting uh.... härra Flanagan, äärmiselt huvitav uh, uh arutelu, äh, siin räägiti taludest, mis seisavad omal jal-, omadel jalgadel ja kui nad tegelikult äh, konkureeriksid samasuguste talumajapidamistega üle kogu maailma, see oleks kõik väga tore. aga äh, kui me tahaksime, et lihtsalt me, me ei saa, me peame võrdlema ikkagi võrdseid. kui me tahame, et Lance Armstrongiga puhas jalgrattur võistleks, siis äh, ei oleks tal ju mingeid võiduvõimalusi. ja äh, kuidas me tahame kõrgeid standardeid äh, säilitada ja kuidas me tahame kanda hoolt selle eest, et me oleksime konkurentsivõimelised, kui meie elukallidus on suurem kui kuskil Brasiilias ja neto eksportija Äh, nii-öelda ülemaailmalt, maailmse kaubanduse äh, raske kaallane, olgem ka meie kas või seda, aga igal juhul me ei suuda ju isegi toita seda karja äh,, mis meil on. me peame lihtsalt toitu sisse tooma, sööta sisse tooma millised on teie lahendusettepanekud? meil on olnud siin äärmiselt palju huvitavaid ettekandeid viimase paari aasta jooksul. oli üks proteiine puudutav väga huvitav ettekanne. valgud, mida on vaja selleks, et toita neid loome, mis on meie farmides, on põhimõtteliselt äh, kütus äh, reaktiivmootorile tavalise mootori puhul võib kasutada bensiini äh, ja äh, diislit, aga, aga reaktiivmootor soovib hoopis midagi muud, äh, kerosiini. kas äh, sama äh, võib rakendada karjakasvatuse puhul, äh, kas me saame üldse siis kasvatustööd jätkata ja kas me analüüsime muude proteiinide kasva-, tootmist soja asemel, luupenit näiteks ja ka äh, Äh, neid proteiine, mis ei äh, sisalda kõiki neid keerulisi äh, aminohappeid ja kas me võib-olla siis suudaksime ehk toota seeditavat ning kasutavamat toitu ja kui me lähtume sellest, et meie piirkond või maa saab kanda hoolt ka importide eest, siis võib-olla suudaksime toota tõelist äh, Euroopa liha veise, veiseliha, kus äh, veised on söönud äh, Euroopa valku, vilja, rohtu ja kliimamuutuse valguses oleks see ju igati mõttekas mõte. mida teie sellest arvate, võib-olla me võiksime äh, nende eriliste proteiinide sõltlaste äh, juurest kaugemale liikumise mõttest ja siis veel kui me tahame omadel jalgadel, omal kahel jalal seista, siis äh, Prantsuse saadik siin juba rääkis Kanadast varem, kuidas me peaksime Kanada äh, ka, ka või konkureerima? me räägime siin muudkui konkureerimisest ja paistab, nagu inimesed peaksid olema mingisugused võidusõiduhobused ning äh, meil oleks siin nagu tugevam jääb ellu põhimõte ja inimesed viidakse vaimuhaiguse või enesetapu piirile. see võib juhtuda kogemata, aga põhimõtteliselt praegune tegevus just nimelt äh, viib selleni, äh, nii Kanadas kui ka siin äh, põllumehed on äärmiselt suures stressis ja keegi kasumit ei teeni. <laughs> nii et kui me tahame oma kahel jalal seista, siis eh, jah, Euroopa Liit paistab, muudab selle üha raskemaks ja üha vähem võimalikum-, võimalikuks. mida teie sellest arvasite ja lõpetuseks, kui mina tuleksin Prantsusmaalt eh, ja mulle ei antaks seda dokumenti prantsuse keeles, eh, siis ma oleksin tõesti sügavalt solvunud, miks te ei saada mulle meile seda emaili teel ka ja loobuda võib-olla üldsegi trükistest ning saata meile selle trükise raha eest selle asemel prantsuskeelses tõlkes nii et suunake see raha parem sinna, suurepärane keel on prantsuse keel, härra Hös-, proua Hösling, palun. jah, ma usun, et see uurimus juhib meie tähelepanu paljudele huvitavale aspektidele, aga näitab ka, kuivõrd ebastabiilne on see sektor, te mainisite veiste arvu, aga kui vaadata põllumajandustootjate arvu, siis see on vähenenud, eksport võib ju kasvada, aga tootjate arv väheneb Need arvud äh, peaksite ehk juurde lisama ja need kõige aktuaalsemad arvud, äh, sest need on küll väga dramaatilised. Te ütlesite äh, ka seda, et eksportimine on meie tulevik ja et meil on vaja kvaliteetsete toodetega turul äh, olla, aga meie ekspordime ju rohkem piimapulbrit, mitte kvaliteetset juustu, kas see on strateegia, millega me peaksime jätkama ka tulevikus? ja sektor on ekstreemselt sõltuv otsemaksetest, kui nüüd vaadata tulevikku, siis äh, me peame ju mõtlema järele selle üle, kas need otsemaksed on ikkagi jätkusuutlikud, kas me suudame neid maksta kas äh, sektoril on üldse mingi võimalus äh, ellu jääda, kui otsemaksed äh, kaotatakse? Te mainisite Austriat, aga Austria ja Lõuna-Saksamaa on väga huvitavad näited. seal on tegemist väikeste ettevõtetega, mis suudavad tõesti ähm, head kasumit teenida, tekib tõesti küsimus, et kas me oleme siis äh, nendest äh, eksporditoetustest nii sõltuvad või üldse toetustest sõltuvad. ja mis puudutab elusloomade eksporti Lähis-Idasse, siis äh, mitte ainult loomakaitse vaatepunktist ei ole see küsitav, aga kui me näiteks Ida-Türgit peame turuks, siis äh, no ma ei tea, me kunagi mõtlesime, et Venemaa on ka hea turg, aga nüüd äh, asjaolud on nii, nagu nad on, aitäh. suur tänu. see oli meie viimane sõnasoovija ja nüüd paluksin meie veel võtta sõna komisjoni esindajale. Thank you uh,, chairman and. suur tänu, lugupeetud esimees tahaksin tänada. agrikomisjoni äh, sekretäriaati, kes on selle uurimuse tellinud, tulemused on äh, tõesti äh, tugevaks mõtlemisaineks. suur tänu Aacheni ülikoolile, kes on sellise dokumendi koostanud ning andmebaasi koostanud, millest me kõik saame infot ammutada järgnevatel kuudel ja võib-olla ka aastatel. on selge, et veisesektor äh, Euroopas on väga heterogeenne ning väga keeruline. ning äh, meie jaoks äh, tõi see väga hästi esile selle, et selle sektori jaoks on väga raske leida kõigile sobivat lahendust piimasektor on kõige olulisem. veised, äh, liha sektoris tuleb umbes nelikümmend protsenti tootmisväärtusest Euroopa põllumajanduspoliitikas ning äh, ma arvan, et äh, me peaksime kõiki neid, e-, kogu seda infot äärmiselt tõsiselt võtma, mida täna pärastlõunal meile tutvustati ja jällegi äärmiselt muljetavaldav töö. paari sõnaga ka kaks, paar asjaolu, mis on seotud meie praeguse tööga komisjoni teenistuse poolt ja iseäranis, mis puudutab turu läbipaistvust ning teavitamist me teeme tööd vaatluskeskustega ning tahame hinnakujundamist turul muuta läbipaistvamaks nende jaoks, kes sellest sõltuvad. veiseliha vaatluskeskus äh, on üks suurepärane näide sellest. piimasektori vaatluskeskus on äh, vanem ja on paremini kanda kinnitanud, aga mõlemal pool on äh, meil äh, hinna mõõtmega raskusi ja teie mainisite ka, et selles valdkonnas peaksime kõik tegema koostööd, koostööd selleks, et parandada meie teadmisi praegusest hinnakujundusprotsessist, sellepärast on väga oluline ülejäänud algatuste seisukohast iseäranis, mis puudutab äh, hindade volatiilsust, riski haldamist ja kõike seda, millega me tahaksime tegeleda äh, Vermani äh, raporti jätkumeetmetena. hindade registreerimine on väga oluline osa sellest ning tunneme äärmiselt suurt huvi ka teie toetuse vastu ja teine element, millest tuleks kindlasti rääkida, on tarbimine. sisenõudlus, sisetarbimine väheneb, iseäranis mis puudutab liha ja veiseliha on ähm, kindlasti siin äh, üks probleemivaldkond, aga ka mõningad piimatooted. kui me tahame tarbimist hoida vähemalt praegusel tasemel siis äh, peame kandma hoolt selle eest, et me saaksime anda põllumeestele võimaluse oma kvaliteetsete toodete eest ka optimaalset hinda saada. ning äh, ka meie, nii nagu teie, äh, oleme huvitatud ko-, suurendatud koostööst. iseäranis, kui teil on meil võimalik, kui teil on võimalik meid aidata vaatluskeskustega seoses Äh, ja kui me saame kasutada teie uuringu tulemusi ning ähm, võime edaspidi koos jätkata seda tegevust. see on meie poolt kõik, veel kord suur tänu äh, Euroopa Parlamendile ning äh, ka uuringu koostajatele, aitäh! Panowie eksperci, panowie profesorowie. head eksperdid, paluksin teil nüüd kommenteerida sõna võtta ja vastata küsimustele. Yes, let me start with. tänan. alustan esimese küsimusega Prantsusmaalt. kriisiolukord, madalad hinnad, miinimumhinnavajadus ja et ühine põllumajanduspoliitika tapab põllumajanduse. me oleme näinud, mõjutanud tõepoolest äh, viimase kriisi ajal äh, väga dramaatilist olukorda. ma mõistan, mida te öelda tahate. meie ülesanne on aga ka pisut äh, distantseeruda ja mõelda, millisel määral ilma ühise põllumajanduspoliitikata oleks asjad olnud veelgi hullemad. ja siin tuleb mõelda teisele asjale, ma tegin vahet lühikesel ja keskmisel perspektiivil. lühikeses perspektiivis otsetoetused, aga ka erakorralised meetmed viimasel ajal veisesektoris, seakasvatussektoris võib-olla jäid küll hiljaks, võib-olla oli neid liiga palju, kuid nad aitasid välja tulla kriisiolukorrast. teisest küljest sidusrühmad näevad, et pikemas perspektiivis, kui sõltuvus on nii suur otsetoetustest siis me tahaksime ju enamat tootlikkust, suuremat äh, innovatiivsust, sõltumatust. see on nüüd teine asi. me näeme mitmetes riikides, et probleem on äh, farmi struktuuridega. kui tegemist on nii väikeste äh, ettevõtetega, et nad ei ole elujõulised, siis võib-olla pensioni äh, variant ei ole üldse halb. pikemas perspektiivis oleks see elujõuline. et, et äh, lõpetada tegevus positiivsel moel. strukturaalne probleem vajab lahendamist ühel või teisel moel. nüüd teine kõneleja rääkis äh, arenguriikide majandustega kooskõlas toimimisest. ma jagan teie seisukohta, kuid, kuid meie mandaat selle uurimuse koostamisel oli selline, et meil oli juba palju tööd olemasolevatele küsimustele vastamisega. meil ei palutud selle asja üle mõelda. loodetavasti mõistate, et see on see põhjus, miks me seda süvitsi ei analüüsinud, mitte sellepärast, et see poleks meid huvitanud see oleks nüüd see ametlikum põhjus, et loodetavasti mõistate. nüüd äh, härra John. ta rääkis ekspordivõimalustest, aga kas eksport on alati hea? siis tekib ka ju sõltuvus volatiilsetest maailmaturuhindadest kas see on see, mida, mida me tahame näha? ma mõistan, mis, millele te viitate, aga arengu kontekstis liha tarbimine kahaneb vähehaaval, tõuseb aga veiseliha tootmine. see on väärtuslik toode. maailmas on suurene nõudlus proteiini järele, seega Euroopa Liit peaks nendele, sel-, nende, nende vajaduste rahuldamisele kaasa aitama, see oli taustaks minu sõnadele. nagu ta ütleb, me peame optimeerima karjad, karjasid ja me ei tohiks äh, tihedust segi ajada sellega, ma olen teiega nõus. kui me tootmise koondumisest räägime, veel üks teine riige rääkis sellest näiteks Hollandis ähm,, Prantsusmaa põhjaosas me näeme nitraadiregulatsiooni tagajärgi. Hollandis Hollandis äh, tapetakse üheksakümmend tuhat äh, piimalooma. see on keskkonnasurve, mis on täiesti reaalne. mõnides piirkondades on sellega probleem ja seda me ka pidasime silmas, et sektoreid mõjutavad keskkonna aspektid. nüüd järgmine küsimus. soovitused, mis ei peaks liiga tuginema vanal ühisel põllumajanduspoliitikal, võib-olla osaliselt küll põhjus, miks me selle simulatsiooni siin tegime, oli just, et me tahaks kombineerida kahe tuhande kuuenda aasta otsemakseid ja kuivõrd meil oli andmeid ebapiisavalt, siis see oli parim, mis me saime teha. piir, piiratud oli meie võimalused muidugi teise samba osas. meil ei olnud lihtsalt äh, häid andmeid. selles mõttes oleme üsna piiratud äh, otsetoetuste osas. oleme praegu juba ajakohastatud infot üritanud äh, arvesse võtta. siis tundub, et äh, küsiti piimapaketi kohta. piimapaketi mõju veisekasvatussektorile on palju raha kulutatud ja mis on piimapaketi mõju. ma arvan, et siin on erinevad äh, elemendid. kõigepealt turu läbipaistvus tõuseb, turu järelevalve paraneb ja tootjate grupid ja organisatsioonid on teine. Äh, on teostatud äh, uuring, mis annab esialgse ülevaate meie jaoks ei ole pilt hetkel veel päris selge. seepärast on äh, keeruline nüüd täpselt vastata. üldine mulje on aga see, et, et panus on positiivne. nüüd märkus, mis puudutas loomade kõrvetamise toetust ja sellekohast ettepanekut, võrdlesite seda oma toetusega. kas need kaks asja ei peaks mitte olema seotud äh, kariloomade intensiivsusega? see on nõue, mida me kindlasti tahaks lisada omalt poolt. võiks mõelda ka veel teistele kriteeriumidele Äh, uute toetus on erinev asi. me näeme, et see väheneb teatud määral. see, me peaksime üritama seda pisut ümber pöörata siis vabataht- ja vabatahtlik äh, lahtisidu-, sidumise toetus, millest ka oli juttu siin, ja konkurentsivõime. härra Tšaan. mõningad sidusrühmas on seda ka maininud lugetes äh, Äh, õigusakte vaba, vabatahtlik toetus on lubatud aga teatud äh, spetsiifilistes olukordades ja sektorites, mis on raskustes, äh, marginaalsetes pi-, piirkondades või sektorites, mis on raskustes, seal on lubatud vabatahtlik toetus. vaatame piimakarja pool Prantsuse piimakarjast saab lahti seotud toetust. kas, kas see poleks mitte marginaalne, kuidas me nüüd seda kontrollime? võtame näiteks suhkrutööstuse, suhkrupeidi tootmise Poolas. kas kogu sektor on marginaalne? võib-olla on liiga vara otsustada, aga praegused arvud annavad siiski põhjust uurida, kuidas seda lahti seotud toetust praegu makstakse. kontroll vajaks endiselt tegemist, kuid äh, esialgse info põhjal tundub, et hakkab juba tekkima mure konkurentsi pärast um,. <coughs> Maybe I can give võib-olla annan sõna järje nüüd kolleegile üle. mõned mõtted ka minu poolt lisaks vastuseks parlamendiliikmete küsimustele, et, et meil peaks olema ajakohasemad andmed. Äh, raportis puudutatud andmed oli kõige hiljutisem kättesaadav info aasta, sügisel aastal kaks tuhat kuusteist. andmekogud on üsna ulatuslikud, Eurostati andmed ja Euroopa Komisjoni andmed. Nad puudutavad kogu Euroopa Liitu, nad on väga suured ja keerukad. Nende andmete läbitöötamine võtab umbes kaks-kolm aastat nii et andmete kogumise ja avaldamise vahel on äh, päris pikk vahe. seepärast sügisel äh, kaks tuhat kuusteist, siis kui me seda raportit kirjutasime, pääsesime ligi ainult kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta andmetele enamuse osade puhul, sest need olid kõige uuemad andmed, mis olid avalikult kättesaadavad. me oleme loomulikult teadlikud, et äh, kõige huvitavam periood ka Euroopa Parlamendi vaatenurgast on olnud viimased kaks aastat. kuna me seda perioodi puudutasime ainult osaliselt, sest äh, andmed Euroopa Komisjonilt, järelevalvestruktuuridelt on on äh, üleüldisemad, kuid regionaalsed andmed äh, konkreetsemad äh, avaldatakse umbes kolm aastat hiljem pärast kogumist. suur tänu, ma tahaksin tänada kõiki. suur tänu uurimuse tutvustamise eest, mis oli äärmiselt põhjalik ta on meil siin ka paberkandjal ja nähes, kui paks raamat see on, teame, kui palju infot siin sisaldub. kindlasti äh, suh-, juhindume sellest äh, tulevikku kavandades, eriti rääkides äh, ÜPP muudatustest. sageli oleme endilt küsinud, kas ei peaks olema eraldi toetuste süsteemi veisekasvatusele tundub, et praegused lahendused eh, on raskesti rakendatavad. olukord muutub äh, veisekasvatuses. muut-, muutused on ka kogu ökosüsteemis, eriti kui põllumehed hakkavad äh, mahetootjateks. tänan teid veel kord ja nüüd saame vist minna järgmise päevakorrapunkti juurde edasi, kuid kindlasti tuleme teie uuringu juurde tagasi. veel kord suur tänu. ja nüüd edasi järgmise punkti juurde, kolmteist. põllumajanduslikud aspektid käimasolevates ja eelseisvates kaubandusläbirääkimistes näiteks sellised läbirääkimised nagu kõnelused Jaapaniga hetkel on kõige kaugemale jõudnud, aga ka USA, Mercosur, Austraalia, Uus-Meremaa ja teised. mis meid kõige rohkem huvitab, on ka Brexiti mõju selle kohta on mul siin terve hulk märkmeid. ma olen kindel, et, et John Clark tegi Agrist on kindlasti kõige õigem inimene, kes, et, kes võib meile sellest rääkida ning tege Sante esindajad on ka täna siin meie soovil. Brasiilia loomaliha impordi küsimus on kindlasti väga tähtis. ja ka härra proua Skamal on, tegi Santes täna siin. loodetavasti saate meile anda pisut rohkem teavet selle kohta. ma tean, et see tuli nüüd väga äh, äkiliselt, nii et ilmselt teil ei ole kõike infot praegu käepärast. igal juhul meil on väga hea meel teid äh, ära kuulata annan sõna John Clarkile. Äh, tegemist ei ole teie esimese visiidiga meie komisjoni. sellest teemast oleme juba mitu korda rääkinud. Teie tänane esitlus äh, saab kindlasti olema nii ulatuslik ja huvitav kui tavaliselt well,. That... tänan, esimees. loodetavasti minu tänane sõna ei jää ka minu viimaseks äh, visiidiks oma lühikeses sõnavõtus äh, keskenduksin kahele teemale, kui lubate. esiteks lühike tutvustus äh, viimastest sündmustest meie rahvusvahelistes kaubandusläbirääkimistes ja teiseks jagaksin mõtteid eelseisvate väljakutsete kohta kaubanduspoliitikas, mida see tähendab põllumajanduskaubandusele ja ühisele põllumajanduspoliitikale ja siis äh, muidugi kuulaks hea meelega teie märkusi. olen siin koos Digi Sante kolleegidega, kes on ka siin selleks, et vastata küsimustele, mis puudutavad äh, Brasiilia veiselihaootuse skandaali. nüüd vii-, viimased arengud. kahepoolsel äh, rindel. alustaksin äh, Jaapaniga peetavatest kõnelustest. siin on meil tegemist väga sisulise äh, turulepääsuga põllumajandustoodetele ja puudutab ka kõrgetasemelisi GI-se. me ei ole, me ei suutnud detsembrikuus kõnelustega lõpule jõuda oli liiga palju avatud küsimusi, aga meie kavatsus on see FTA lõpule viia enne suve ja president Juncker on ka selle lubaduse andnud. president on ka täna siin ja mõlemad on selle lubaduse andnud. teised kõnelused, mis on meil praegu käimas, TTIP on hetkel külmutatud, jääb mõneks ajaks külmkappi tegime kokkuvõtted paar nädalat tagasi seni saavutatust ja raport ka avaldatakse. vaatamata TTIP-i tagasilöögile oleme väga aktiivselt FTA-d ajanud mujal, Mercosur kõigepealt, see on väga tundlik paljudele siin ruumis oleme väga ettevaatlikud. arvestame siin ka teie toetusega selleks, et edastada sõnum liikmesriikidele, Mercosuri partneritele, et nendel kõnelustel on tõesti väga tundlikud põllumajandusaspektid, mida tuleb kaitsta. Mercosuri kohta öeldu kehtib ka tulevastele kõnelustele Uus-Meremaa ja Austraaliaga mis ähm, vähehaaval edasi liiguvad. vaata, ulatuse dokumendid on välja töötatud, siin räägitakse siis läbirääkimiste ulatusest ja kui see saab valmis, siis Euroopa Liit äh, soovib nõukogult mandaati, et alustada läbirääkimisi Uus-Meremaa ja Austraaliaga, arvatavasti aasta teisel poolel. ja Tege Agri on väga teadlik sellest, et need äh, mõlemad äh, kõnelused äh, jällegi puudutavad tundlikke asi, liha, suhkur, piimatootmissektor, nii et tuleb olla ettevaatlik turulepääsu osas nende toodete puhul ja võib-olla mõnede puhul veel. ja ootame häid tulemusi ja pilt oleks täielik kahepoolselt. komisjon peab Mehhikoga läbirääkimisi loodetavasti jõuavad need lõpule käesoleval aastal. vabakaubanduskõnelused on Filipiinide ja Indoneesiaga samuti käimas ja Norraga. nõukogu äh, arutab praegu mandaati ka Türgiga kõneluste alustamiseks, selleks et kaasajastada Euroopa Liidu Türgi tolliliitu. on veel, äh, kui on mõned teemad, mida tuleks eraldi rõhutada kõikide nende läbirääkimiste puhul siis esiteks see, et meie eesmärgiks on tasakaalustatud lähenemine põllumajandusele, et me saavutaksime turule pääsu ja tund-, tundlikes sektorites ja tervishoiu ja ohutuse teemad ei ole läbirääkimiste laual. sita oli selle tõenduseks, ma arvan vabakaubanduslepingud ei ole mitte ainult äh, kaubanduspoliitika instrument, vaid osa meie rahvusvahelisest tegevusest, äh, mitmepoolsed kõnelused, hea põllumajanduspoliitika kõikjal maailmas. ja siin oleme teinud päris äh, tõhusaid edusamme viimasel kahel aastal. Nairobi ministrite konverentsil olime edukad, Euroopa Liit oli siin suureks panustajaks eksporditoetuste keelustamise osas ning üritasime olla liidriks ka, üritame ka järgmisel kohtumisel Argentiinas detsembris olla liidriks. eriti tähtis on küsimus, kuidas äh, sisemaise toetuse moonutusi ära hoida. silmas peame ka Pariisi eesmärke ning jätkusuutliku arengu eesmärke. tähtis on ka veel lõpetuseks järgmine punkt. G kahekümne põllumajandusministrite kohtumise tulemus oli edukas Berliinis. liikmed tegid äh, otsuse teha rohkem koostööd jätkusuutliku põllumajanduse ja veemajanduse osas võidelda äh, resistentsust äh, antibiootikumitele ning toiduainete tööstusse investeerimine Aafrikas samuti tähtis äh, Euroopa Liidu Aafrika Liidu tippkohtumise teema sügisel. kõik need algatused äh, näitavad, kui tähtis on põllumajandus ja põllumajanduspoliitika mitte ainult äh, töökohtade jaoks, vaid ka jätkusuutliku arengu jaoks niisiis, äh, me vaatame, millised väljakutsed on meil põllumajandus, äh, kaubanduspoliitikas järgnevatel aastatel ja kui nüüd äh, kõigepealt vaadata poliitilist konteksti Euroopa Liidus, siis Euroopa Liidu kodanikud suhtuvad järjest kriitilisemalt kaubanduslepingutesse ja kaubanduse üleilmastumisesse. Need äh, teemad mängivad väga olulist rolli mitmetes valimiskampaaniates ka käesoleval aastal ja Zeta lepingu allkirjastamine eelmise aasta oktoobris selleni jõudmise protsess oli ka väga kaootiline ja me peame nende kogemustega arvestama kõikide kaubanduslepingute äh, alastel läbirääkimistel tulevikus, tegemist on väga tundliku teemaga. Brexit äh, loomulikult äh, toob siin mängu lisa ebastabiilsust lähitulevikus. see on väljakutseks nii Euroopa Liidu kontekstis kui ka rahvusvaheliselt. üldiselt meie kaubanduspoliitika saab äh, olema silmitsi ähm, vastuolulisemate arengutega ka kahepoolsetes äh, suhetes äh, ja WTO tasandil on ka kolmandate riikide vahel kahepoolseid vaidlusi käimas näiteks USA ja Hiina vahel. Venemaa jätkab oma senist poliitikat ja laiendab arvatavasti mitmeid äh, fütosanitaarkeelde ning äh, rakendab äh, muidki piiranguid Euroopa Liidu ja teiste riikide suhtes. USA on saatnud meile mitmeid segaseid signaale oma põllumajanduspoliitika kohta ja viimastel nädalatel on seal äh, rohkem protektsionistlikke signaale, nad taganesid kaubanduskokkuleppest Vahemere piirkonnas äh, TPP-st, nii et äh, neil on täiesti uus nii-öelda nullpoliitika lähenemine seal. USA tõmbub äh, tagasi rahvusvaheliselt areenilt ja niimoodi on Euroopa Liidul äh, võimalik äh, ise arendada kaubandussuhteid äh, TPP riikidega Vaikse ookeani ja Lõuna-Ameerika piirkonnas. Euroopa Liit on loomulikult valmis täitma need tühimikud, mida USA maha jätab. Mehhiko, Mercosur, Jaapan, nemad äh, on nüüd topelt valmis sõlmima lepinguid Euroopa Liiduga, nad ei sõltu USA-st ja on oluline, et äh, nad jäävad avatuks üldises äh, protektsioonisti, protektsionistlikus maastikus. on tähtis, et me tõesti ehitaksime sildu, mitte müüre. edasi, kui nüüd vaadata põllumajandust ja toidutootmist äh, laiemas kontekstis, siis äh, ma ei soovi siin, et Euroopa Liit tegutseks kui mingi põllumajandusjõukeskus, aga me oleme avaldanud eelmise aasta statistika, mis on äh, positiivne. meie eksport oli üle saja miljardi euro, meil oli ka kaubandusülejääk ja põllumajandus äh, andis äh, oma panuse Euroopa Liidu üldisesse positiivsesse kaubandusbilanssi eelmisel aastal. sektor on loomulikult äh, viimase aja arengutest kasu saanud, eksport on kasvanud ja nüüd on olnud kumulatiivsete mõjude uuring äh, põllumajandussektoris äh, kaasatud on äh, sealiha, vein, nisu ja muud tooted. aga loomulikult mitte kõik sektorid ei saa kaubanduslepingutest samamoodi kasu. lambaliha, linnuliha, tärklis, need olid tooted, Äh, mille kohta võib öelda, et tulevased vabakaubanduslepingud äh, toovad sisse suuremat äh, konkurentsi ja me ei liberaliseeri neid turge, kui me oleme silmitsi liiga tugeva konkurentsiga väljaspoolt. kui nüüd rääkida nendest erinevatest Euroopa ja maailmaturu väljakutsetest siis me üritame oma kaubanduspoliitikat äh, selliselt kujundada, et me edendaksime ka väärtusi nagu avatus, koostöö, mittekonfrontatsioon ja õigusriiklus. meil on väärtustepõhine lähenemine kaubandusele, ma usun, et see on see, mida meie kodanikud ootavad. avatus tähendab seda, et me oleme valmis tugevdama oma suhteid partnerriikidega, aga see tähendab ka seda, et me peame tulevikus tegema paremat tööd, et äh, selgitada avatult kaubanduslepinguid sidusrühmadele, eriti talunikele, väiketalunikele, kes isegi siis, kui nad saavad kasu vabakaubanduslepingutest, ei ole veendunud, et nad seda kasu saavad nad äh, tihtipeale ei ole teadlikud äh, sellest, äh, kuivõrd suurt kasu saab ka sektor üldiselt. me peame arvestama ka ähm, talunike rolli ja kohaga üldises ähm, toiduaine väärtusahelas. me ei soovi ohverdada tundlikke sektoreid vabakaubanduse altarile vastupidi, meil on läbirääkimistel saavutatud äh, tulemusi, mis tundlikele sektoritele pakuvad äh, garantiisid ja me leiame tasakaalu kaubanduslepingutes ja et seda saavutada, me täiesti äh, tervitame ka teie komisjoni poolset sisendit ja survet. tuleb aga tunnistada, et kaubandusläbirääkimistel ei ole tegemist ühesuunalise tänavaga, olgugi et osad seda võib-olla sooviksid, ja põllumajanduses me peame tegema teinekord järeleandmisi, sellepärast et ähm, meie partneritel on ka omad huvid. me peame leidma tasakaalu, see saab olema poliitiline tasakaal ma mainisin koostööd partneritega, kui olulist äh, väärtust. see tähendab seda, et äh, me peame saavutama rahvusvahelises kaubanduses võrdsed äh, tegutsemistingimused, me soovime säilitada oma juhtivat rolli WTO-s ja kindlasti me soovime kaubanduslepingute kaudu teha rohkem koostööd partneritega valdkonnades nagu äh, keskkonnakaitse ja loomade heaolu. õigusriiklus äh, äh, tähendab seda, et me ootame oma kaubanduspartneritelt kohustustest kinnipidamist. nii et äh, see kasu, mida nad äh, saavad kaubanduslepingutest, äh, jaotuks ka õiglaselt, eriti äh, kui on tegemist erisoodustussüsteemiga, siis me eeldame oma partneritelt suuremat panust. lõpetuseks põllumajanduse peadirektoraati volinik Hogan osalevad äh, mitmetel kaubandusläbirääkimistel me osaleme nii-öelda toidu tootmise diplomaatias. me külastame Kanadat, USA-d, toetame oma sealseid äh, esindusi külastame Iraani ja Pärsia lahe riike, kuid ärkavaid huvitavaid turge oktoobris. külastame ka Hiinat, Indiat ja teisi riike, mis on meie jaoks olulised äh, turud. Teie kehakeel ütleb mulle, et te soovite, et ma lõpetaksin, nii et äh, võtan kokku, on äh, otsene seos meie kaubanduspoliitika ja praeguse ÜPP uuendamise vahel. Euroopa Liit peab ära kasutama kõikvõimalikud äh, turuvõimalused, et äh, toetada ka kliimamuutuse vastast äh, võitlust. tihtipeale siin on tegemist raskesti ühildavate teemadega. oluline on, et meie põllumajandustootjad säilitaksid konkurentsivõime, nad osaleksid äh, ÜPP uuendusprotsessides, me soovime, et äh, me saaksime omalt poolt anda panuse põllumajandustootjate konkurentsivõimesse, turvavõrkuste arendamise, äh, riskihalduse ja toetuste kaudu. ka järgmine ÜPP peab andma oma panuse põllumajandustootjate innovatsiooni ja konkurentsivõimesse ja väga oluline on vastata nõudmisele äh, turvalise äh, piirkondliku ja kvalitatiivselt kõrge tasemega toodete järele, selline nõudmine eksisteerib nii Euroopa Liidus kui ka üle kogu maailma. ma siinkohal lõpetan, esimees, igal juhul oli mul äh, väga hea meel äh, komisjoni äh, seisukohta öelda ja ära ootama kommentaare teie poolt ja kolleeg räägib täpsemalt Brasiilia küsimusest. mamy, mamy czas, ja nie chciałem pana dyrektora ograniczać jah, meil on aega, ma ei taha teid äh, kuidagi ähm, piirata, aga te ütlesite kogu aeg, et äh, te hakkate juba lõpetama ja lõpetama ja sellepärast võib-olla mu kehakeel saatis teile mingeid signaale. kui te mainisite nüüd äh, neid väärtusi, mida te kaubanduse kaudu edastate, siis te mõtlesite eetilisi standardeid, loomade heaolu ja see kõik on äh, ju seotud ka impordiga ja nüüd äh, on meil siin äh, teine komisjoni esindaja, kes räägib väga olulisel aktuaalsel teemal. palun, Tege Sante esindaja, teil on sõna. tänan, esimees. mul on hea meel anda parlamendile ülevaade skandaalist, mis on puhkenud äh, Brasiilias seoses äh, lihatoodete ohutusega. me saime esimesed äh, andmed selle skandaali kohta ajakirjandusest reedel. väidetavalt on tegemist pettusega riiklikus kontrolliasutuses ja see puudutab ka liha eksporti. me tegutsesime otsekohe ja saatsime kirja samal päeval Brasiilia ametiasutusele, nõudes äh, selgitust ja kinnitust äh, selle kohta, et äh, Euroopa Liit ei ole ohustatud sellest skandaalist ja palusime nendelt täpsemaid andmeid. nädalavahetusel olid meil tihedad diplomaatilised kontaktid ja pühapäeval kohtus Brasiilia president meie suursaadikuga, kaasatud olid ka teised oluliselt äh, Brasiiliast äh, importivad riigid, andis omapoolsed äh, garantiid. Brasiilia vastas kiiresti meie küsimustele. me ei olnud päris rahul nende garantiidega, mis nad andsid, me läksime, pöördusime uuesti Brasiilia poole äh, küsides selgitusi, meie põhimure äh, seisneb äh, sellele, et kaasatud on äh, sellesse skandaali väga paljud ettevõtted, politsei räägib ajakirjanduses kahekümne ühest ettevõttest, mis ka ekspordivad Euroopa Liitu ja me oleme palunud äh, võtta need ettevõtted äh, kinnitatud ettevõtete nimekirjast äh, kiiresti maha. me oleme informeerinud äh, ka oma piirikontrolle ja tolliametnikke, et takistataks importi nendelt ettevõtetelt ja me oleme palunud Brasiilialt äh, täpset infot äh, eksportide kohta Euroopa Liitu käesoleva aasta algusest saadik. me tugevdame kontrolli kõigi Brasiiliast tulevate importide üle. reeglid on juba praegu väga ranged, on füüsilised kontrollid, dokumentatsioon, eelnev lubade andmine ja füüsiline kontroll sisaldab ka hügieenikontrolli, nii et me ei tegele ainult nende nelja ettevõtte riski hindamisega, mis eksportisid Euroopa Liitu, vaid me käsitleme eksporte Brasiiliast üldiselt. me toonitasime oma Brasiilia kolleegidele, et on täiesti vastuvõetamatu, et me saime sellest skandaalist teada ajakirjanduse vahetusel, vahendusel. ja on äh, ääretult äh, skandaalne, et äh, Brasiilias varem ei avastatud, et midagi tõsist on käimas äh, kontrollivates ametiasutustes, et politsei pidi olema see, kes lõpuks selle pettuse avastas. me taotlesime Brasiilialt ka füüsiliste kontrollide tihendamist äh, Brasiilias, kohtusime oma kolleegidega ka Brüsselis kus me kõiki neid äh, küsimusi veel kord arutasime, ma siinkohal lõpetan. ma saan aru, et teil on ka teisi teemasid, aga ma hea meelega vastan küsimustele teie poolt, kui need on. palun, kas te võiksite meile rääkida selle skandaali äh, ulatusest, võib-olla te ei saa seda meile öelda või teil ei ole täpset infot. hästi äh,, härra Tantan järgmisena. president, ma tahan kõigepealt remercier. Euh, suur tänu. suur tänu äh, komisjoni äh, selle teavitamise eest Brasiilia küsimuses, tegemist on tõsise küsimusega nagu varemgi, jälle kord äh, tarbija positsiooni kõigutatakse. ja ja äh, tegemist on probleemiga, mis puudutab äh, toiduainete ja põllumajanduse sektoris. Äh, meil on praegu mitmeid raputavaid kriisi, tarbijad raputavaid kriise, meil on vaja üha enam kindlust ja turvalisust, muidu mõistavad tarbijad Euroopa mõist-, hukka. mul on küsimus härra Klokile, keda kuulasin äärmiselt suure tähelepanuga. Need teame, et ta on alati entusiastlik, valmis alati uusi kokkuleppeid sõlmima, aga mulle tundub, et Euroopa äh, kaubandus äh, pööratakse pea peale, kui äh, pärast seda, kui britid on langetanud oma otsuse. järgmisel nädalal me teame, et käivitatakse artikkel viiskümmend. Ühendkuningriik oli väga oluline toiduainete ja põllumajandustoodete impordi osa äh, ja kui ma mäletan, siis äh, Ühendkuningriigis äh, import, imporditi kaks miljonit tonni liha aastas ja ma tahaksin teada, et kas ei oleks uuenenud tingimustes parem, kui me võtaksime endale natuke aega ja vaatame, milline on kaubandusstrateegia Ühendkuningriigi poolt ning kas artikkel viiekümnest lähtuvalt soovitakse jätkata koostööd ka selles valdkonnas Euroopaga koos või kui otse vastupidi, soovib Ühendkuningriik liha minna otsima mujalt, võib-olla äh, Ameerika Ühendriikidest ja äh, siis äh, kaks miljonit tonni liha, mida viime äh, Suurbritanniasse, on kaduma läinud. nii et kui meil ei ole teada täpselt, kuidas kaubandus hakkab toimima tulevikus, oleks minu arvates ennatlik veel mingisuguseid järeldusi ning kokkuleppeid sõlmida. Madame Dots. proua Dots, palun suur tänu, lugupeetud esimees. suur tänu komisjoni esindajatele, kes on tulnud meid selle teemaga kurssi viima. mina olen pärit Põhja-Iirimaalt, meie oleme ekspordipiirkond ja meie peame kinni pidama ka kõige kõrgematest standarditest, mille Euroopa Liit on kehtestanud see on meile piirkonnale hea, see on tarbijale hea, see on meie ekspordile, kaubandusele ja nii edasi hea. mind tegelikult äh, häirib see, et komisjon sellest skandaalist kuulda sai ainult, nii nagu nad ise möönsid, ajakirjanduse kaudu. ma tahaksin teada, miks asjad nii on ja kuidas on lood nende inspektsioonidega, nende kontrollidega, mida peaksime Brasiilia öö, äh, lihatootjate juures läbi viima. kas inspektsioone viiakse läbi, äh, miks me ei avastanud probleemi ning kas komisjonil on mingisugune ettekujutus sellest, kui kaua see skandaal on juba kestnud ning äh, milline on selle risk tarbijatele? kelle jaoks seda liha Euroopa Liitu imporditakse, põllumehed äh, vaatavad seda arengut peal ja nad on rabatud. Nemad peavad kinni pidama kõige rangematest, kõige karmimatest äh, eeskirjadest äh, ning äh, standarditest ning kui nad ei tee seda, siis rakendatakse trahve. kui ei vasikat reagi-, registreerita, siis see juba toob trahvi kaela. meie peame kandma hoolt selle eest omalt poolt, et mängureeglid oleksid võrdsed. ja väga paljud minu piirkonna põllumehed leiavad, et nii asjad ei ole. mul on hea meel kuulda, et neli Äh, loaga äh, lihatootjad on saanud rohelise tule ja nad on nimekirjast maha võetud. mul on väga hea meel selle üle ja mul oleks väga hea meel, kui meid korrapäraselt kurssi viiakse selle üliolulise teemaga. aitäh. suur tänu ja härra Poovee. jah, kõigepealt üks küsimus Brasiilia teema kohta ma arvan, et komisjoni antud info äh, ja juba esimene sõnavõtt äh, kolleegi poolt näitavad suurepäraselt, et probleem on tõsine. räägime siin neljast äh, lihatootjast, jah. kui probleeme võib olla neljas Äh, vabrikus, siis äh, probleem võib olla mujal äh, ja pettusi võib olla mujal selles valdkonnas Euroopas tegelikult ja Brasiilia on siin samuti olnud petturiks, mitte ainult need neli ettevõtjat ma tahaksin konkreetselt öelda, et kui põllumajanduskomisjon parlamendis esitab selge küsimuse komisjonile, siis Äh, peame kandma hoolt selle eest, et sellest lähtuvalt tegutsetakse ning äh, me äh, äh, uuendame oma kontrollisüsteemi Brasiilia äh, valdkonna suhtes, me võime öelda, et jätame need neli tükki, võtame need neli tükki ime, nimekirjast välja, see on üks asi, aga asjad tuleb, asju tuleb nimetada õige nimetusega, nime, õigete nimedega ja kuidas me saame üldse kujutada ette kaubandusläbirääkimisi selle par-, sellise partneriga, kes äh, üritab meile lihtsalt põrsast kotis müüa ja meid petta? ma arvan, et sellises toiduainete ja valdkonda puudutavas küsimuses tuleb jääda rangeks. ja siis küsimus, mis puudutab kaubandusleppeid liikmesriigid nõudsid raportit, siis jätkasid äh, arutelud ja nii edasi, väga tore, paistab, et see raport, mina ei ütle seda, aga et liikmesriigid leiavad, et äh, raport ei ole, selle arvud ei ole vastuvõetavad ja isegi kui see oleks nii, siis äh, tuleb sellest välja, et me jääme kaotajaks aastaks kaks tuhat kakskümmend viis ning meie kaubandusbilanss bilanss Äh, on tasakaalust väljas. sealiha, veiseliha ja nii edasi ja nii edasi äh, satuvad kõik nõrkadele jalgadele. me jätkame siis äh, aga samas oma tegevust, nii nagu midagi ei oleks juhtunud ja jätkame diktatu-, diktatuuridega läbirääkimisi, räägime siin isegi Iraani turust ja surmanuhtlusega riikidega teeme koostööd. Äh, Nende asjadele tuleb järele mõelda. ma tahaksin teada, miks me üldse selliseid kokkuleppeid sõlmime? rääkisime sellest just hiljuti. alati on põllumajandusküsimused äh, läbirääkimistel selleks viimaseks äh, punktiks ja kui läbirääkimised on lõpule jõudmas, siis tuleb ikka ja jälle järeleandmisi teha. ja, ja alati põllumajandus jääb vaeslapse rolli. ja meil on erinevaid äh, kokkuleppeid äh, Maailma Kaubandusorganisatsiooni osas ka. niisiis Ameerika Ühendriigid tahavad veel kümneid miljoneid tonne, öeldakse mulle, aga see ei põhjenda mingisugust äh, uut kaubanduskokkulepet, me põhimõtteliselt äh, teeme midagi, mille äh, kasumlikkuse kohta ei ole meil mitte mingisuguseid tõendeid. komisjon ja põllumajandus osakondades töötavad inimesed ei tee oma tööd ära, nad lihtsalt narritavad Euroopa kodanikke ja ma arvan, et äh, me ei peaks ise selles suunas enam äh, edasi marssima, nii nagu te ka äh, ise tegelikult viitasite eh,. Gracias, presidente. proua Aguilar. suur tänu, esimees. kõigepealt tahaksin Sante direktoraadi esindajalt küsida paar küsimust Brasiiliaga seoses, kui ma õigesti aru sain ja tegelikult olen juba ajakirjandusest nii mõndagi lugenud, siis Brasiilia ametivõimud selgelt vastutavad selle probleemi käsitlemise eest. kakskümmend üks külmutusjaama olid siin äh, kahtluse all äh, ja neil olid tegelikult kõikidel Euroopa Liitu eksportimise äh, load. Need neli ettevõtet, üks maailma suurimaid veiseliha eksportijaid, sealhulgas äh, on äh, olnud suureks muretekitajaks, nüüd Brasiilia valitsus, nagu ma aru saan aru, on võtmas meetmeid, aga kuidas on lood Euroopa Liidu kontrollidega, kas meie ise ei avastanud äh, probleemi, kas äh, neid, nende importide suhtes ei, ei teostatud kontrolli? kas keegi ei avastanud seda tõesti? nii palju, kui mina aru saan, siis äh, tegelikult Brasiilia ametivõimud pidid ekspordi äh, suhtes äh, kontrolli teostama, aga Euroopa Liit ei ole kunagi seda teinud, meie ise ei ole oma piiridel ühtegi piiri probleemi avastanud tõenäoliselt, äh, kui seda liha külmutatud liha sisse toodi, see oli üsnagi veider tegelikult, tegelikult kogused olid ju üüratud, äh, Brasiiliast tuuakse sisse üüratutes kogustes veiseliha. mulle tundub, et olukord on problemaatiline ja mul oleks äärmiselt kahju, kui meie tarbijad sööksid neid tooteid, meil on vaja läbipaistvat infot selle küsimuse suhtes ja härra Klaak, teie kommentaaride kohta? kui me räägime kokkulepetest, siis ma arvan, et me peaksime olema aktiivsemad, proaktiivsemad ning äh, me peaksime kõiki standardeid kaubandusläbirääkimistesse kaasama me sõlmime kokkulepped ja siis pärast me ei saa enam importi kontrollida. paistab, et olukord on selline. me ei saa kanda hoolt enam selle eest, et kokkulepitud standardid ka praktikas rakenduvad ning on samasugused nagu Euroopa Liidus. härra Klak-, Klak, te rääkisite arvamusest äh, Tšilliga sõlmitava kokkuleppe kohta ja praegu toimuvad läbirääkimised äh, Tšiili kokkuleppe ülevaatamise küsimuses, miks äh, on äh, mahetoodang jäänud läbirääkimiste, läbirääkimistest välja? miks nii? kas asjadega on nii kiire, et seetõttu ei jõua lihtsalt mahe, asja, küsimustest rääkida või, või kuidas? Brasiilia eh, teema kerkis meile täna päevakorda, aga loomulikult kaubanduslepingud on peamine teema. nii et ärgem laskem siis eh, Brasiilia teemal domineerida üle meie tänase päevakorra põhipunkti. ja härra Andriu, palun. suur tänu, eh, lugupeetud esimees. tahaksin tänada komisjoni ja äh, äh, nii Brasiilia kui kaubanduskokkulepete arutelu suhtes tegemist ei ole põllumeeste jaoks äh, hea, ega ka toiduainete sektori jaoks hea äh, nädalaga Monsanto küsimus, mis tõstatas Euroopa ametite ja kontrolliametite suutlikkuse probleemi väga äh, valusalt. sellega tuleb tegeleda. ja nüüd siis Brasiilia ja kaubanduskokkulepped jällegi teema, mis tekitab palju küsimusi. me peame äh, taas usaldust tekitama tarbijates, andma neile kindlustunnet ja praegu on seda raske teha äh,. kontrolliameti äh, äh, Brasiilia poolse kontrolli tegevus on olnud rabav ja meie peame võtma meetmeid meet ja ükskõik, mis siis võetakse, me peame igal juhul äh, olema väga ranged nende suhtes, kes on äh, petnud. meil on mitmeid näiteid äh, Euroopast, ka hobuseliha näide, mille puhul oleme õppinud, et tuleb jääda rangeks. ja me tahame konkreetselt teada saada, mis nüüd juhtub lähipäevil kuidas uurimisi läbi viiakse, kuidas see kurb lugu hea lõpule jõuab, sellepärast et Euroopa tarbijad vajavad kindlust. ja härra Klaak, mina, mind alati üllatab see optimistlik äh, lähenemisviis äh, teema suhtes, mis on märkimisväärselt keerulisem, kui te välja paistavaselt lasete sissejuhatust tehes räägiti, et tuleb äh, tuua lisandväärtust ja on vaja kõigi identseid reegleid igal pool, äh, see toob kaasa äh, parema heaolu toiduainete valdkonnas ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ameerika Ühendriikides on tegelikult kriis. nii et võib-olla me peaksime vaatama, kas on võimalik seda ära kasutada ja ma tahaksin öelda härra Clarkile, et härra Trump valiti, aga ainult viieks aastaks. vabandust, neljaks aastaks. ma ajan praegu Prantsuse valimistega sassi. Äh, vabandan, ta valiti neljaks aastaks ja põllumajanduses, aga põllumajanduses on meil vaja pikaajalist perspektiivi. me ei saa kujutada ette rahvusvahelisel tasandil selliseid strateegiaid, mis on lühiajalised. neli aastat aga on lühiajaline perspektiiv ma arvan, et me peame nendes küsimustes jääma hoolikaks ning tööd jätkama ning äh, kolleeg Tantani ettepanekut ma toetan, ma arvan, et me peaksime analüüsima asju Euroopa tasandist lähtuvalt peaksime keskenduma kõigepealt Euroopa siseturule, viissada miljonit eurooplast ning äh, peaksime vaadata, vaatama, kuidas me saame selle turu uuesti enda kätte võita. Äh, Brexiti olukord samuti, eeldab, et me asju näeksime hoopis teistsuguses valguses, kui me varem oleme teinud. me peame kiiresti Euroopa turg, turule keskenduma, see paistab mulle väga tähtis küsimus ja siis peaksime esitama endale küsimusi rahvusvaheliste äh, lepingute kohta, me ei tahaks äh, meie enda sektorit õõnestada, nii nagu me praegusel hetkel teeme. ja praegu on meil tõsine äh, kriis äh, sealiha valdkonnas sellest hetkest alates, kui äh, Venemaa uksed sulges. Hiina on uva, avanud oma turu, see nagu natuke stabiliseeris olukorda, aga kas me suudame tulevikus seda ette näha, üks turg avaneb, üks sulg, turg sul, sulgub. ma arvan, et meil on kohustus selliseid arenguid prognoosida ning ette näha mingisuguseid vahendeid, mille abil sektori olukorda Euroopas stabiliseerida suur tänu, härra Flanagan, palun. suur tänu. üldine kaubandusteema kõigepealt. ma ei tea, kas see oli teadlik, aga mul oli väga kahju, et John Clark jättis selle Ühendkuningriigiga sõlmitava kaubanduskokkuleppe teema lõpuks, lõpuni mind kasvatati üles nii, et kõigepealt söö taldrik tühjaks, alles siis võid juurde küsida, ma tavaliselt ei teinud, nagu võite mulle otsagi vaadates ise tõdeda. aga tavaliselt see nii oli ja praegu on olukord selline, et Ühendkuningriigiga on tohutu kaubandussuhe, need tegemist on neto sissevedajatega ja äh, paljalt see mõte, et mõeldakse selliste riikide peale nagu Brasiilia, kes on netoeksportijad ja äh, Äh, kus on sellised sertifikaadid, mida võib lihtsalt ise välja äh, printida arvutist. miks me üldse kaalume kaubanduskokkuleppeid selle asemel, et teha kaubanduskokkulepet sellise riigiga, kus on sarnased äh, Äh, standardid ja kes on netoimportijad, Iirimaa sõltub oma põllumajandustoodete ekspordis sellest väga suures osas, tegemist on vastastikuse sõltuvussuhtega. mina alati arvasin, et kaubanduskokkulepete eesmärgiks oli see, et lähtume praktikast, äh, praktilisusest, äh, mitte nii, nagu oleks tegemist lahutusega ja äh, endiste abikaasadega, kes üksteisele, äh, üksteisele karvu peast kisuvad ja kes tahavad ainult üksteisele õppetunde anda ja mitte midagi äh, õppida oma kogemusest. ja sellisel juhul võib juhtuda niiviisi, et Iiri põllumehed on need lapsed, kes selle lahkumineku eal kannatavad, kui emme ja issi suureks ei kasva ega saa aru, mis elus tõeliselt tähtis on. tõeliselt tähtis äh, ei, ei, ei ole see, et meil ei ole vaja õpetada, anda õppetundi nendele suveräänsetele riikidele, kes on ise langetanud otsused. see riik on endiselt olemas ja piim sõidab üle piiri varem nii, nii nagu täna, nii nagu ka varem ja Kanada ja Brasiiliaga sellist suhet ei ole, nii et keskendugem ikkagi sellele, mis tegelikult tähtis on. mis puudutab Brasiilias veiseliha, siis äh, ma mõtlen selle peale, et kui palju seda veiseliha tuleb Euroopa Liitu ja täpselt kuhu, kas võiksite eh, seda täpsustada? aitäh. kolleeg Tarkmann. suur tänu, esimees. on täiesti õige, et me arutame siin oma kaubanduspoliitilisi plaane eile ma olin Düsseldorfis, seal toimub parasjagu üks suuremaid Euroopa veinimesse. rääkisin seal paljude tootjatega ja veinisektor äh, huvitub äh, kõige rohkem sellest, kuidas avada turud väljaspool Euroopa Liitu, kuidas saada eksporditurgudele parem juurdepääs. loomulikult peavad reeglid olema selged ja õiglased ning teised riigid peavad ka kokkulepitud reeglitest kinni pidama. me peame kindlasti olema oma suhtluses äh, konkreetsed. mõnikord on nii, et äh, meil on küll kaubandusleping, aga partnerid leiavad ikka ja jälle ettekäändeid, äh, kuidas kokkulepitust kõrvale hiilida mõningates äh, sektorites ja siinkohal ma toon veel kord äh, veini näite, peaksime vaatama, mida teevad äh, teised. Hiinas kasvab veini import ja kui nüüd Tšiilist ja Austraaliast äh, eksporditakse veini Hiinasse tollivabalt, siis meie oleme siin arengutest maha jäänud ja ei maksa imestada, kui me siis oleme sellises äh, kehvemas olukorras ja mis puudutab nüüd siin äh, Ühendkuningriiki ja läbirääkimisi nendega, siis me peaksime läbirääkimistel võtma suhteliselt äh, karmi positsiooni kui nad tahavad Euroopa Liidu veinile kehtestada tollipiirangu, siis äh, me peaksime samaga vastama ka kangema alkoholi impordile Ühendkuningriigis, see peaks kindlasti olema kahepoolne, mitte ühepoolne lahendus siis nii et mõlemad osapooled oleksid samalaadses olukorras, aitäh. Äh, äh, kui härra Tarfmann mainis äh, oma veinimessi külastust, siis äh, oli mul väga hea meel, et äh, me tõesti joome punast veini, võib-olla mitte nii viletsa, äh, mitte nii hea veiselihaga, see võib-olla natukene kahjulikku mõju vähendab, härra Lase. tänan, esimees. nagu põllumehed, kes tunnevad muret vabakondluslepingute pärast, see kinnitab, mida ma kuulsin, kinnitab veelgi seda suhtumist. teiste riikidel on igati ju soodne pääseda ligi meie turule, Mercosur, Austraalia, Uus-Meremaa. ja nad kõik kasvatavad kariloomi, veiseid, sigu. ja nende poolne konkurents on tõesti juba reaalne. ja kui veel kokkulepe sõlmitakse, olukord veelgi tõsisem. meil, meid küll kaitsevad geograafilised tähised ja need on ka ohus seda sõlmimine on viga, ärgem tehkem uut viga, aitab küll. tootmiskulude vastu me võidelda ei saa, jah. Äh, meil on aga teadmised, kogemused, kaovad aga ettevõtted, mis ei pea konkurentsis vastu. ma näen vabakaubanduse piire. Brasi-, kui me siin riknenud äh, Brasiilia lihajuhtumit näeme, uuring näitab, et kaubandusbilanss Euroopa Liidus on miinuses üldiselt ja eriti just äh, äh, lihatootmise osas. lisaks äh, sõltuvusele kasvab import, me peame keelduma sellest lepingust, nendest lepingutest täpsemalt. kas olete valmis seda vastutust kandma põllumajandussektori ees ja millal lõpetate need läbirääkimised, tänan väga. Pan poseł Nekow. Уважаеми колеги, на 20 февруари тази година в Милано се проведе първа... Султано? esimene riisifoorum toimus Bulgaaria, Itaalia, Kreeka, Hispaania, Ungari esindajad võtsid vastu avalduse, milles sooviti, et seda sektorit tunnustataks kui tundlikku sektorit Euroopa Komisjoni poolt. ja et äh, piirataks ilma tollimääradeta sissevedu. see riisikasutusel on oluline roll veemajandusele, tal on ka, tal on seega kõrge ökoloogiline lisandväärtus. uuringud näitavad, et riisikasvatus satub nüüd surve alla impordile läbi sellisest riikidest nagu Vietnam ja Tai. kahaneb tootmine seega ja ka hinnad. ma arvan, et fütosanitaar- ja kaubanduseeskirjad peavad olema kõigil, kõigile samad nii Euroopa Liidule kui kolmandatele riikidele. minu küsimus aga Euroopa Komisjonile on järgmine kas kavatsete tunnustada riisikasvatust kui äh, tundlikku sektorit? Vietnamiga, Taiga sõlmitud kokkulepetes ja kas äh, kava, kõik erandid välja jätta? proua Senna. Gracias, gracias, presidente. Bueno. suur tänu, härra esimees. mul on mitu küsimust mõned asjad tunduvad olevat terve mõistuse vastased. komisjoni esindaja räägib äh, diplomaatiast äh, toiduainete valdkonnas, aga mis mõte on avada meie turud toodetele, mida meie tootjad võiksid toota siin kohapeal? mis mõte on äh, see tootmine ümber paigutada tänu nendele lepingutele? miks äh, on vaja äh, kulutusi teha ja siis, et need riigid avaneksid meie toodetele, ma ei mõista enam mitte midagi, mida rohkem mõtlen, seda vähem mõistan. kas te seletaksite mulle, kes sellest kõigest kasu saaks? ja teine küsimus. süveneme pisut Jaapan, Mercosur, põllumajandusküsimused on rasked, aga mida see tähendab täpsemalt Mercosuri puhul? mul on tunne, et te lihtsalt äh, puudutasite põgusalt seda küsimusega, rääginud sellest, mis mind päriselt huvitab, ehk siis kus need läbirääkimised, kuhu nad jõudnud on? mis on eesmärgid, mis on komisjoni eesmärgid? järgmisel WTO Argentiina kohtumisel sel aastal. Te rääkisite WTO-st, aga ei öelnud tegelikult äh, praktiliselt mitte midagi selle kohta. ja lõpetuseks tahaksin teada, kas teil on hinnanguid, ilmselt mitte, vastasel korral te äh, seda hullumeelsust ei jätkaks, aga kas te teate, milline on nende kokkulepete mõju Euroopa Liidu VKE-dele maapiirkondades? iga põllumajandusettevõte, mis kaob, äh, viib endaga kaasa otsesed ja kaudsed töökohad. ja ma ei kujuta ette, kuidas need kaubanduskokkulepped äh, võiksid piisavalt täiendavaid töökohti luua, et seda kompenseerida. ma mäletan, kuidas ma siin ruumis istusin viis-kuus aastat tagasi ja keegi oli, nende, meie liikmetest oli olnud äh, Lõuna Aafrikas, sest probleemiks oli Mercosuri leping Lõuna-Ameerikas ja mure oli, et äh, Brasiilia veiseliha osas rakendatavad meetmed ei olnud samad, mis Euroopa Liidus. Need põllumehed tulid sealt tagasi ja ütlesid, et ei, kõik on suurepärane. Neile loomulikult näidati just seda, mida tahe, taheti näidata ja neile öeldi seda, mida brasiilsed tahtsid, et nad kuuleksid Brasiilia ametivõimud ei saanudki tegelikult teada, mis toimus. ma ei ole üldse üllatunud, et ajakirjanikud olid esimesed, kes sellest kuulsid. loomulikult, kui komisjoni ametnikud läksid koha peale ja vaatasid tapamaju, siis neil näidati, mida nad pidid nägema ja nii edasi, nii et ma täiesti toetan proua Tootsi sõnu. kui Euroopa Liit alustas tegevust tapamajades siis inspektoritele öeldi, et ei, need ei piisa, peavad olema teiste riikide veterinaarid ja liha tootmise hind tapamajades kasvas meeletult. nüüd mõned aastad hiljem on meil skandaal äh, hobuselihaga, see oli Euroopa Liidu süsteem tegelikult, mis pidi ju tagama, et asjad toimuvad õigesti. me ei näi-, tahtnud näha, mis toimub kas komisjon üldse on suuteline seda tööd tegema? ja kui me nüüd tõesti tahame jätkata ja sisse tuua veiseliha sellisest riigist nagu Brasiilia, kus äh, altkäemaksud ja kõik nii edasi on kultuuri osa, siis ainus viis, kuidas seda saab korralikult teha, on nii, et Euroopa Liidu inspektorid lähevad kõikidesse nendesse ettevõtetesse ja et see toimub roteeruvalt, sest et, et inimesed ei äh, harjuks ära kohalike oludega. sama asi toimub meie tapamajades, siis veterinaarid, äh, mida nad seal valvavad, see siis viiks Brasiiliale loomaliha hinna lihtsalt nii üle Briti turul ja mujal ja siis tingimused muutuksid võrdsemaks, aga tänase põhjal mul lihtsalt pole mingit usku komisjoni, et ta suudaks tagada toiduohutust, tänan väga. Trzeba być większej wiary, panie pośle. Pani prezydent Madines. proua Madines. ma pean vastama. kolleeg Anju, kolleeg Anjuse kommentaaridele. mind üllatab, et Ühendkuningriik sõltub üsna olulisel määral äh, veterinaaridest. aga käesoleva teema juurde. John Clarks, kas see sõnavõtt võiks saada meile kõigile kättesaadavaks? Äh, ma siin juhatasin kodanike parlamenti siin vastasruumis, et ma vabandan, Mercosur ja ma ei räägigi viimastest probleemidest. kas komisjon on edastanud Brasiilia ametivõimudele ja teistele vastasseisu, mis on Euroopa Parlamendis et me ei taha andma turgusi, oma turgudele ligipääsu, see kindlasti on meie komisjoni jaoks väga oluline teema. ja viimased Brasiilia liha juhtum, et kas me teame, mis sorti lihaga on üldse tegemist, kas, kas see on veiseliha, loomaliha, kas on... kõige rohkem teeb mulle muret see, et väidetavalt on see toimunud juba mitmeid aastaid, kuidas see sai juhtuda, kui Brasiilias on kehtiv kontrollisüsteem ja komisjon samuti teostab kontrolli, me teame minevikust muidugi, et ka meie enda ettevõtetes võivad tekkida probleemid. kas komisjon võiks nendele konkreetsetele küsimustele vastata, sest mulle teeb muret see, et kui toote osas tekib kahtlus, siis see kahjustab kõiki tooteid, sest tarbijad hakkavad muretsema. ma ei tahaks, et see läheks kontrolli alt välja. kas need neli ettevõtted on nüüd nimekirjast väl-, välja võetud tõepoolest ja kui ei, siis millal seda tehakse? kas juba Euroopasse on tulemas liha nendest ettevõtetest ja mis siis ähm, komisjon selle osas ette võtab? kolleeg De Castro. suur tänu. paljud on juba öeldud, ka mina ühinen kolleegidega, kes tänasid äh, kolleeg härra Clarki tema sõnavõtu eest. aga väike märkus arvestades Ameerika administratsiooni uut äh, suhtumist, kui nad lähevad protektsionismi teed, siis mulle tundub, et Euroopa Liit näeb äh, avanemas turgu, turgude avanemist kõikjal maailmas, nagu kolleeg Alira ütles. kuidas on võimalik, et Euroopa ametivõimud ei näinud, mis hakkab juhtuma. kuidas nad ei suutnud ette näha probleemi, enne kui see ajakirjanduses äh, ilmus? piirid peaksid ju toimima, aga me ei ole seda teinud. see peaks meid äh, Mercosuri läbirääkimistele laiemalt äh, mõtlema panema, see probleem on äärmiselt tõsine. arvestades kas või hulka Eh, ettevõtte arvu, mis on mängus. vastastikuse põhimõte peaks olema see, millest me juhindume. meil on ranged normid ja reeglid, seega on hädavajalik, et komisjon tagaks, et needsamad normid ja reeglid, äh, neid austatakse nendes riikides, kes tahavad Euroopasse oma tooteid eksportida, see peaks olema üldine tingimus, miks peaks kehtima kõigi kaubanduskokkulepete äh, suur tänu, te rääkisite Ameerika protektsionismist. me näeme tõepoolest, et saatkonnad tunnevad järjest suuremat huvi arutelude vastu, nad uurivad, mis toimub komisjonis, mis toimub kaubanduskokkulepete osas. nii et me näeme tõesti, et on tekkinud äh, reaktsioon Ameerika Ühendriikide protektsionismile. muidugi ei saa me sel-, selga pöörata. kaubandus toimub äh, kahes suunas. kuid meil peavad olema ka väärtused ja põhimõtted ja suur tänu. mis puudutab äh, Brasiiliat, siis äh, komisjon peaks välja selgitama, kas on tegemist äh, süsteemi veaga või on tegemist kriminaalide tegevusega. minu arvates süsteemi viga on veelgi hullem kriminaalseid äh, ettevõtmisi ikka tuleb ju ette. Äh, igal juhul äh, jah, komisjon on uurimisega alles alustanud ja täpseid andmeid neil ilmselt ei ole. minu arvates on kaubandus rahu edendav meede, nüüd kus meil on USA protektsionism ja Brexit, on hea, kui meil on alternatiive mul on hea meel selle üle, et komisjon jätkab läbirääkimisi kui põhimõtteks on äh, sellised äh, aspektid, nagu mainis kolleeg äh, De Castro, siis ei saa miski viltu minna, aga kaubanduslepingud on loomulikult kompromissid ja me ei saa kõikides valdkondades võitjana välja tulla. siiski peaks kehtima põhimõte, et kui põllumajandus peab andma terviku huvides oma panuse, siis äh, jah, peab siin äh, nägema ette vähemalt teatavad äh, kompensatsioonid. ja härra Agnew viimasena, palun. kolleeg McGuinness mainis äh, minu nime. niisiis meil olid äh, tapamajades väga koolitatud eksperdid äh, tööl, nad äh, asendati veterinaaridega, aga nemad on seitse aastat ülikoolis õppinud, nad on spetsialistid, nemad ei taha seista tapamajas ja vaadata muudkui tapmisi pealt. nii et äh, nüüd tulevad veterinaarid, nii-öelda veterinaarid teistest riikidest, võtavad üle meie lihainspektorite töö ja see on äh, nüüd asi, mis pärast Brexitit kindlasti äh, muutub ja mina tervitan seda. suur tänu, härra Agnew ja nüüd Euroopa Komisjoni esindajad äh,, leppige omavahel kokku, härrased, mis järjekorras äh, te vastate parlamendiliikmete küsimustele ja kommentaaridele. tänan, esimees, vastan omalt poolt mõnedele küsimustele ja kolleeg vastab äh, küsimustele, mis on seotud Brasiiliaga. kõigepealt mõned äh, faktilised täpsustused. mina ei ole kaubanduslepingute entusiast. tahan seda toonitada, mina olen agnostik kaubanduslepingute vallas. kui me räägime põllumajandusest, siis äh, nõukogu liikmesriigid äh, otsustavad, äh, milliseid äh, vabakaubanduslepinguid soovitakse. põllumajandus on vabakaubanduslepingute osa, me ei saa põllumajandust sealt välja jätta ja mina räägin läbi põllumajandusosas oma võimekuse piires, nii et mina ei ole ei entusiastlik ega kuidagi vastane. seda esiteks ja teiseks härra Bouvet küsis, et miks me Iraaniga läbi räägime, meil ei ole vabakaubanduslepingu läbirääkimisi Iraaniga, aga me edendame Euroopa Liidu eksporti Iraani, mis on kasvav turg ja kus äh, soovitakse Euroopa veise- ja lambaliha süüa. ja kolmandaks, mina ei saa öelda mitte midagi Brexiti kohta. tänase päevani on Ühendkuningriigil kõik Euroopa Liidu liikme õigused ja kohustused. me peame loomulikult Brexitiga arvestame oma kaubandusläbirääkimistel, aga ma ei saa siin praegu sel teemal spekuleerida olid äh, mõningad äh, kommentaarid vabakaubanduslepingute kohta. ma olen äh, nõus proua Aguilariga, et me peame Euroopa kaubandus, vabakaubanduslepingutes andma Euroopa standarditele kesksema positsiooni ja seda me järgnevatel aastatel ka teeme. oli küsimus ka tundliku riisisektori kohta. kinnitan, et riis on tundlikuks teemaks läbirääkimistel Vietnami ja Taiga. Vietnamiga oleme me nüüd läbirääkimised äh, lõpetanud, me ei liberaliseerinud riisi, me viisime sisse suhteliselt mõõduka kvoodi ja sama lähenemine on meil läbirääkimistel äh, Taiga ja me teeme sama ka USA-ga, kui äh, TTIP-i läbirääkimised taaskäivituvad. kolleeg äh, Rodriguez küsis ka Jaapani ja Mercosuri kohta. Jaapaniga oleme me läbirääkimistel väga kaugele juba jõudnud ja me loodame, et suveks me lõpetame läbirääkimised. vähemalt äh, selline plaan on komisjoni president Junckerile, peaministrile Abel. Jaapan on konkurentsivõimeline põllumajandustootja, seal on nõudlus äh, meie vasikaliha, veiseliha, sealiha ja veini järele. me loodame, et me saame Jaapani turul äh, vabakaubanduslepingu kaudu häid äh, tehinguid sõlmida. me kuulsime ka küsimusi vabakaubanduslepingute mõjudest talunikele, eelkõige väiketalunikele. kõik lepingud, mis me sõlmime, lähtuvad mõjude hinnangust, kus võetakse arvesse ka väiketalunike rolli. juhin teie tähelepanu ka kumulatiivse mõju uuringule, mis käsitles kõiki vabakaubanduslepinguid ja tundlikke sektoreid. see on avalikkusele kättesaadav dokument ja selles äh, mõjude hinnangus toodi välja, et kui me tundlikud äh, sektorid täielikult äh, liberaliseeriksime, nagu näiteks suhkur, linnuliha ja veiseliha, siis mõju Euroopa Liidu tööhõivele, hindadele oleks suhteliselt hävitav ja seetõttu me seda tundlike toodete osas ei tee, me ei saa täielikult äh, liberaliseerida neid sektoreid vabakaubanduslepingutes, see oleks äh, rumal. sama parlamendiliige küsis ka seda, miks me vabakaubanduslepingutes vahetame samu Äh, tooteid äh, teiste piirkondadega, aga päris nii lihtne see ei ole. kui me näiteks vaatame Euroopa Liidu ja Aasia riike või Euroopa Liidu ja Ameerikat, siis äh, me impordime toormaterjale, tarbekaupu ja ekspordime kõrge lisandväärtusega tooteid, et me ei vaheta samu asju üldiselt. tõstatati mitmeid küsimusi seoses tundlike teemadega, ma osadele juba ka vastasin. üks kolleeg küsis äh, Mercosuri kohta ja me teame, et äh, need läbirääkimised on väga tundlikud, eelkõige veis, linnuliha ja riisi osas ja ma kinnitan, et me oleme täiesti teadlikud äh, et need sektorid on äh, tundlikud, me teame, milline on Euroopa Parlamendi põllumajanduskomisjoni seisukoht. mitmed Mercosuri äh, sõbrad on siin saalis praegu ja nemad äh, kindlasti tagavad ka selle, et teie komisjon edaspidi pöörab tähelepanu nendele sektoritele. edasi vabakaubanduslepingud äh, ja geograafilised äh, tähised, tagamaks, et äh, näiteks teised riigid või piirkonnad ei kasutaks meie veini geograafilisi tähiseid. jah, Hiinal on äh, tollimaksuvaba veini import äh, Austraaliast ja Tšiilist, me loomulikult äh, peame sellega arvestama. meil on äh, Hiinaga läbirääkimised ähm, käimas ja nüüd WTO-st. komisjoni Euroopa Liidu eesmärk WTO-s järgmise paari aasta jooksul seisneb selles, et me viiksime sisse uued aspektid seoses äh, kaubandusmoonutuste äh, ja siseriiklike äh, turutoetustega. me kindlasti soovime, et oleks rohkem liberaliseerimist WTO-s ja rohkem turgudele juurdepääsu tagamist ma siinkohal lõpetan, võib-olla kõikidele parlamendisaadikutele nii põhjalikult ei vastanud, kui nad oleksid soovinud, aga täna minu poolt kõik ja nüüd on sõna Maikelil. tänan. mis puudutab nüüd konkreetselt äh, Brasiilia teemat, äh, siis äh, põhiliselt küsiti, et miks me saime sellest ajakirjanduses teada, ma ju mainisin seda ka oma sõnavõtus, esimene etteheide, mis meil suheldes äh, Brasiiliaga oli, seisneski selles, et me juhtisime tähelepanu sellele probleemile, et me saime sellest ajakirjandusest teada, et meil ei olnud mingit äh, ametlikku kontakti ja me kindlasti äh, heidame seda brasiillastele ka edaspidi, et tegemist on ometi meie suurima, tähendab, meie oleme nende jaoks suurim kaubanduspartner ja mis puudutab nüüd ähm, selle probleemi äh, iseloomu, siis äh, tegemist on äh, süstemaatilise veaga ja me ütlesime brasiillastele isegi, et oma igapäevase rutiinse kontrollitegevuse käigus nad oleksid pidanud äh, avastama selle pettuskeemi juba varem, kui see tõesti äh, esines sellisel määral, nagu nüüd ajakirjanduses on seda kirjeldatud. brasiillased äh, ütlesid meile, et me ei saanud nendelt otseinfot, kuna neil on teatavad justiits äh, asutused ähm, võimude lahususe põhimõttele alluvad, aga me ei jäänud selle vastusega rahule. siis oli küsimus ka kontrollide kohta Euroopa Liidus. meil on kontrollid äh, imporditavale kaubale, aga on nüüd tekkinud mingi eksiarvamus, et Euroopa Liit äh, nagu avatud uksega turg ja kõik võivad siia sisse tuua midagi. see nii ei ole. me oleme Brasiilia eksporte samuti kontrollinud, me oleme leidnud äh, probleeme, me oleme juhtinud tähelepanu näiteks veiselihaga seotud probleemidele, oleme teinud äh, koostööd Brasiilia ametiasutustega ja meil on tõesti väga range poliitika me impordime ainult äh, kondita liha ja väga vähesed Brasiilia ettevõtted on saanud ekspordiloa Euroopa Liitu. me impordime ainult äh, teatud Brasiilia piirkondadest. et need kommuni-, kumulatiivsed äh, kontrollid äh, on äh, rakendust leidnud Brasiilias. eksport äh, Brasiiliast on vähenenud, eriti kui te vaatate andmeid kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kaheksa, kui te võrdlete seda praeguse olukorraga ja näiteks sealiha osas on olukord äh, selline, et Brasiilia on kõige suurem sealiha eksportija maailmas, aga Euroopa Liitu nad ei ekspordi üldse. meil on endal sealihatootjaid piisavalt. mis puudutab nüüd kontrolle Euroopa Liidu piiril, siis nagu ma eelnevalt ütlesin, siis kõik äh, ekspordid kontrollitakse füüsiliselt ja dokumentaalselt üle ja kui ma oleksin Brasiilias äh, kurjategija selles valdkonnas, siis ma soovitaksin Euroopa Liitu mitte eksportida, kuna kontrollid on nii karmid. ja nüüd, äh, kui vaadata antud skandaali otsemõju, siis me oleme palunud liikmesriikidel eelkõige just füüsilisi kontrolle tugevdada Need kontrollid sisaldavad äh, konkreetsete proovide võtmist, äh, et äh, testida näiteks kolibakteri sisaldust lihas ja muud. niisiis, kui mingisugune süstemaatiline probleem Brasiilias eksisteerib, siis süstemaatilised kontrollid äh, peaksid äh, meid äh, alarmeerima ja komisjon võtab siis vastavad meetmed ähm, tarvitusele. käesoleval nädalal on meil kohtumised Genfis, kus me arutame maailma tasemel neid küsimusi, me oleme suurimaid äh, importijaid äh, maailmas ja me käsitleme seal äh, ka soodusrežiimi alla langevaid riike ja vastame etteheidetele, et meie nõudmised on liiga karmid, mida nad meie arvates ei ole Euroopa Liit äh, lähtub äh, reeglitest, me oleme väga uhked selle üle. ja nüüd, mis puudutab muud valdkonda, siis ähm, mõni teine riik äh, reeglitest ei lähtu, nagu Venemaa oma keeldude ja sanktsioonidega näiteks. igal juhul meie kaitseme oma tarbijate ja tootjate huve eelkõige ja niimoodi Euroopa Liit äh, plaanib ka tulevikus jätkata reeglite põhiselt. kinnitan, et äh, kui meie edasised äh, kontaktid Brasiilia ametiasutustega ei ole tulemuslikud ja kui kontrollid näitavad, et äh, probleem on süstemaatiline, siis me võtame tarvitusele teatavad meetmed, muidugi tuleb äh, tunnistada, et Brasiilia on äh, seda skandaali asunud väga põhjalikult uurima, aga tegemist on väga laialdase äh, skandaaliga ja loomulikult me peame kõike arvesse võttes äh, võtma ehk tarvitusele teatavad meetmed ja minema oma arengus tagasi aastasse nii-öelda kaks tuhat seitse. suur tänu niisiis, äh, daamid ja härrad, meil on äh, välisteenistus ja võib-olla me peaksime rääkima Euroopa Komisjoni presidendiga sellest, võib-olla välisteenistusel on äh, mõni üksus, mis tegutseb eelkõige põllumajandusvaldkonna ja kaubandusläbirääkimistega võib-olla siis äh, nemad äh, saaksid ka siin tegutseda, võib-olla see küsimus langeb nende pädevusvaldkonda. härra Flanagan, palun. üks küsimus John Clarkile lihtsalt, äh, mis puudutab seda, mida te ütlesite Euroopa Parlamendi liikme Senra sõnavõtust ning sellest, millest on kaubanduskokkulepete mõte relatiivne komplementari, äh, suhteliselt äh, teineteist täiendav, äh, olid, mõistan, mis te kasutasite, kui rääkisite sellistest toodetest, millest me rääkisime. mida see täpselt tähendab? ja siis ma ei saanud kunagi vastust küsimusele, et kui palju on veiseliha sisse tulnud ja kuhu see veiseliha on jõudnud, kas teil see info üldse on olemas? proua Aguilar, palun küsimus Sante peadirektoraadile. komisjon, äh, komisjoni probleemi avastamine äh, Brasiilia veiseliha osas, see küsimus jäi valgustamata. kas liikmesriikidest on tulnud infot selle kohta, et nad oleksid midagi äh, valesti äh, või et midagi oleks, oleks valesti veiselihaga Brasiiliast või oodatakse endiselt süsteemide heakskiitmist. kas te võiksite natuke täpsemalt valgustada seda, võib-olla ei ole liikmesriikide kontrollid veel tugevdatud? kuidas sellega lugu on? rääkisin varem äh, tšilli kaubanduskokkuleppest ja mahetoodangust, aga kuidas sellega lood on? suur tänu ja ma arvan, et rohkem küsimusi ei ole praegu, nii et äh, siis äh, Äh, härra direktor, ehk vastaksite esitatud küsimustele? suur tänu! esimene küsimus, mis puudutab seda äh, relatiivset täiendavust äh, põllumajanduse ja kaubavoogude suhtes äh,, siis ma toon teile näiteid selle kohta. Ameerika Ühendriikidesse, Ühendriikidesse viime peamiselt veini, äh, alkoholi, äh, Äh, oliivõli, pastat ja äh, töödeldud tooteid Ameerika Ühendriikidest, mis on peamine import, kas keegi teab, mida me roh-, kõige rohkem Ameerika Ühendriikidest sisse toome? mandleid, mandleid. meie ei ole Euroopas eriti suured äh, mandlitootjad ähm, ja teised, teine suurim impordiartikkel on soja vastu toodetud loomasöök. kui me vaatame näiteks Kagu-Aasiat, siis täpselt samamoodi kaubavood täiendavad teineteist. see ei tähenda seda, et alati äh, vahetuvad erinevad tooted, kui tegemist on eri, äh, sama toote äh, kaubavahetusega, siis sellel on oma konkreetsed põhjused, kas kvaliteet on erinev ja toot-, tarbijad tahavad teist kvaliteeti või on hinnavahe. nii et loogika on täiesti olemas ja vabandan, et ei vastanud teie küsimusele, äh, äh, mis puudutab mahetoodangut ja kokkulepet Tšiiliga. hiljuti viimise, jõudsime lõpule kahepoolse kokkuleppega kok-, Tšiiliga, kus me tunnustame äh, mahetoodangu kinnitamise süsteeme ja tegemist on täiesti eraldivõetud kokkuleppega, autonoomse kokkuleppega, me ei ole tahtnud, et see satuks kaiklaks kodarasse. või et me peaksime sellega ootama ka vabakaubanduskokkuleppe sõlmimiseni, mis toimub tulevikus. see oli vastus teie küsimusele. ja mis puudutab täiendavad küsimused Brasiilia kohta, need arvud, mis on mul praegu siin ees, on järgmised. me toome sisse umbes kuuskümmend viis tuhat tonni äh, veiseliha Brasiilias, seda kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal. see on äh, vähem kui üks protsenti äh, kogu Euroopa veiseliha toodangust. ja mul ei ole Äh, muid äh, andmeid, äh, sada viiskümmend miljonit eurot linnuliha toome sisse tõenäoliselt, aga ma arvan, et, et see ei ole päris täpne info ja riikide kohta, siis veiseliha puhul on Holland riigiks sissetoomise riigiks, sellepärast et Rotterdami sadamast lähevad äh, importkaubad sageli mujale, Itaaliasse, Hispaaniasse, Ühendkuningriiki, Belgiasse samuti teataval määral ja riigiti ei ole mul selle äh, ka mingisugust jaotust äh, linnuliha kohta. siis liikmesriikide teated ning kontaktid liikmesriikidega, kõiki olulisi kaubapakke, mis tuuakse sisse, mis on loomsed, äh, nende puhul viiakse läbi dokumendikontrollid, füüsilised kontrollid äh, ja nii edasi, kõiki füüsilisi äh, kauba laadungeid kontrollitakse, me tahaksime tugevdada nüüd siis füüsilist kontrolli ja ka patogeenide kontrolli. Need kontrollid on alalised kontrollid. kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast alates on läbi viidud nelikümmend, on koh-, on hoiatussüsteemi sisestatud nelikümmend seitse raportit, ähm, kus on midagi piiril avastatud äh, mingisuguse Brasiiliast toodud äh, tootega ja äh, järeluurimine on kõikidel puhkudel läbi viidud. see, see kiire hoiatussüsteem ja see skandaal ei ole niivõrd huvitav meile praegu, meid huvitab rohkem see info, mida me oleme nõudnud Brasiilia ametivõimudelt ning tahaksime äh, Äh, tagada selle, et äh, liikmesriigid viiksid läbi tugevdatud kontrollid, äh, sel, siis saame parema ettekujutuse sellest, millise ulatusega see skandaal on ja kas meil on vaja veel täiendavaid kaitsemeetmeid võtta. aitäh! suur tänu! lugupeetud daamid ja härrad, teema on tõesti väga tähtis. kuidas muidu on meil võimalik kaubandusküsimusi äh, ühitada uue ühise kaubandus, ühise põllumajanduspoliitikaga, kuidas saame me siin rääkida uuest äh, ühtsest kaubandus, ühtsest põllumajanduspoliitikast ning tarbijate olukorrast ilma sellisel teemal mõtteid vahetamata, seetõttu tahtsimegi täna võimalikult palju infot koguda. selleks, et äh, meie tootjategi huvisid kaitsta. sellega lõpetame selle päevakorrapunkti käsitlemise suur tänu, et viisite meid kurssi ka Brasiilia lihaskandaaliga teemaga, mis kindlasti taas meie päevakorda kerkib, see teema on tõesti tähtis. ja ma olen kindel, et selle teemaga seoses tunnevad ka meie kodanikud muret. sellega lõpetame päevakorrapunkti kolmteist käsitlemise ja nüüd päevakorrapunkt number neliteist meie abikomisjoni koordinaatorite soovituste heakskiitmine. meil toimus koordinaatorite koosolek täna hommikul pärast komisjoni koosolekut ja ma olen kindel, et te kõik olete saanud meili teel juba need soovitused, tõenäoliselt saate ka need paberil, ma ei saa aru, et keegi, ma ei ole märganud, et keegi sooviks midagi kommenteerida, nii et ma arvan, et me võime lugeda need soovitused seega heaks kiidetuks, muid küsimusi meil ei ole, järgmine koosolek on plaanis üheteistkümnendal aprillil kaks tuhat seitseteist kell viisteist null null kuni kaheksa kaheksateist kolmkümmend ning kaksteist aprill äh, kella üheksast kuni kaheksateist kolmekümneni ning pärastlõunal kella kolmest kuni kaheksateist kolmekümneni. ma arvan, et äh, sellega võime siis koosoleku lõpetatuks lugeda, äärmiselt huvitav koosolek oli, suur tänu kõikidele osalemise äh, eest ning esimees tänab ka tõlke, aitäh!